seal on väga palju probleeme ja seal äh, lahendab kõiki probleeme politseijõud, äh, mis ka äh, koosseisus äh, kuussada äh, meest ainult ja neljast pataljonist ainult kahel on piisav varustus, nii et äh, vaja on väga palju parandada varustust ja politseijõudude juhtimist ähm,, aga tegemist on iseenesest äh, väga võimekate üksustega, probleemiks on logistika, esiteks mm, on oluline äh, doonorite konverents selleks, et parandada varustust, aga teiseks ei tohi kunagi lõpetada Minska logistilist toetamist Cameroni äh, telje, teljel. tegemist on väga Äh, olulise teega, sellepärast et kolmsada äh, veo pool Haagist on praegu Kamerunis, äh, sellepärast et nad, inimesed ei julge lihtsalt sõita Kesk-Aafrika Vabariiki. üheksateist, üheksateistkümnendal jaanuaril oli ainult kolmeks päevaks veevarusid Miskal, nii et äärmiselt oluline on just nimelt võtta kontrolli alla see ühendustee see on ähm, äärmiselt oluline ka humanitaaraspektist. Rwanda on saanud, saatnud rohkem kui nelisada meest, peaks saatma veel nelisada meest, tegemist on väga professionaalsete jõududega ja esimene osa on juba saadetud just nimelt sellele äh, Cameroni teljele ja Kongo Demokraatliku Vabariigi üksused, äh, me teame, millised probleemid sellega kaasnevad, aga tuleb äh, jälgida seda, et äh, need üksused ei, ei oleks samas kohas, kus Rwanda üksused ja teate, millised probleemid sellega kaasnevad. nagu Tšaadi puhulgi, Tšaadi üksused, kes olid ette nähtud kes ähm, hakkasid töötama X-Selekaad, ähm, sellega kaasnenud probleemid on nüüd äh, lahenenud. Äh, räägiks nüüd äh, natuke Prantsusmaa missioonist. tuhat kuussada meest siin on nüüd ära toodud ka see, et milline on Prantsusmaa territoorium võrreldes Kesk-Aafrika Vabariigi territooriumiga nagu öeldud, enamus Prantsuse üksustest jäeti Pangisse. Te teate, miks see vajalik oli, sest et seal elab ka väga palju inimesi ja ka Bossangoas on mõned üksused. praeguseks on äh, võimekus suurenenud, meil õnnestub saada, saata äh, üksusi ka logistilise telje kontro-, äh, turvamiseks kui ma räägin tendentsidest, mis puudutavad äh, erinevate üksuste äh, eksfiltreerumist, siis oluline on see idas asuv äh, koht Bria ja läänes on oluline koht Buari linn, kus on väga palju probleeme vägivallaga. tahaksin teile mette tuletada selleks, et te saaksite aru, milline on Prantsuse olukord, mm, mm, üksuste olukord. Äh, eriti kui tegemist on küsimusega, et miks nad ei ole kogu territooriumil. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et me olime veidi ette näinud seda olukorda. nagu sissejuhatuses öeldi, ei ole tegemist mingi uue olukorraga ja me kartsime, äh, et olukord halveneb, halveneb ja tänu proaktiivsele suhtumisele me saime aru, et kui on vaja sinna jõuda viia, siis tuleb keskenduda lennuväljale, nii et juba novembris äh, saatsime sinna mõningad üksused selleks, et äh, remontida lennuradasid ja viiendal detsembril tuli siis ÜRO resolutsioon ja äh, laevadega viisime sinna Kameruni äh, ja Gabooni kaudu üksusi. Te näete, et väga kiiresti Prantsuse üksused jõudsid kohale ja tuleb tegeleda loomulikult äh, vägede kohaleviibimisega, panna paika prioriteedid ja mm, te näete neid probleeme, mis meil on äh, selleks, et minna appi Miska vägedele. tegemist on äh, halvasti juhitud üksustega, aga nüüd on vaja nendega koostööd teha ja praegu toimub, toimib asi väga hästi selleks oli vaja umbes kümmet konda Prantsuse ohvitseri selleks, et Miska saaks võimekuse operatsioone läbi viia. ja siin on lihtsalt äh, pilt sellest, kuidas Prantsuse vägesid äh, Cameroni ja Gabooni kaudu Kesk-Aafrika Vabariiki viidi äh, ma jätan kõrvale nüüd need asjad, mida ma juba rääkisin, et et prantslased toetavad Miskat ja et eesmärgiks on eelkõige vältida humanitaarkatastroofi, ma ei hakka siin täpsemalt sellest rääkima, aga ma rääkisin just sellest, et meie jaoks on olukorra areng väga rahustav, sellega ähm, üksuste liikumine, kes liikuva, liiguvad äh, põhja poole. Ähm, oluline on ähm, nende liikumine, kes liiguvad Pria poole, on Prantsuse vägede äh, kontrolli all. Äh, aga nende koondumine Pria lähistele Ähm, Riia lähedal asuvatesse kaevandustesse on suur probleem ning mis ka ähm, äh, kui Miska suudab olukorda kontrolli alla võtta, siis õnnestub äh, Prantsuse üksustel minna ka teistesse äh, linnadesse ja võtta kontrolli alla need äh, linnad, kus äh, praegu, äh, mis praegu on XLK kontrolli all. aitäh ja nüüd äh, palun, et räägitakse Euroopa missioonist, mille põhimõtted esmaspäeval välisasjade missiooni, välisasjade ministrite nõukogul kokku lepiti. president äh,. suur tänu ma kirjeldan kiirelt siin peamisi elemente, mis sisalduvad nõukogu otsuses ja üritan vastata ka esimehe küsimusele. ja kirjeldan seda, kaugele me oleme jõudnud selle operatsiooni ettevalmistamisega ning ühtlasi, millised on järgmised etapid. nüüd äh, esmaspäeval otsustati selle operatsiooni loomine ja kaasata sellesse ka rahvusvaheline üldsus ja see on siis resolutsioonis kakskümmend üks, kakskümmend seitse, et vältida olukorra käest äraminemine ning ühtlasi äh, toetada ka seda poliitilist protsessi, mis seal välja on kujunemas. Euroopa Liidul on seal äh, mitmed huvid, kõigepeal vältida genotsiidi ohtu, mitmed ÜRO resolutsioonid on juba tegelikult rääkinud viimastel nädalatel nii-öelda genotsiidieelsest olukorrast ja teiselt poolt ka vältida konflikti levimist piirkonna teistesse riikidesse, sest et teame, et olukord on seal ju endiselt kehv. mida siis otsustati ja milles operatsioon seisneb? esiteks Miskale ja Prantsuse operatsioonile pakkuda lisajulgeolekujõude selleks, et tagada tsiviilelanike kaitse. nii et see on siis see esimene etapp kindlasti toimime me samamoodi äh, nagu ka praegu selleks, et pangis julgeolek tagada. nüüd äh, teine etapp, seda tuleb täpsustada juba Aafrika Liiduga. nimelt jällegi toetada Miskat selleks, et see saaks võimalikult kiiresti juba tööle hakata. ja tõepoolest hakata tegelema riigi stabiliseerimisega. ette on nähtud kuus kuud nii et äh, selle ajaga siis peab Euroopa Liidu missioon muutuma täiesti operatiivseks ja lisaks selleks, et kaitsta tsiviilelanikke, siis keskendutakse just nimelt Bangi piirkonnale, nii et see on see koht, kus on äh, kõige rohkem põgenikke, lennujaama küsimus ja põgenikelaager, kus on ligi sada tuhat inimest. nii et siin on mõned tegurid, mis õigustavad selle, et me keskendume just nimelt Bangile. me teeme seda kõike tihedas koostöös kõikide meie rahvusvaheliste partneritega, kes samuti tegutsevad Kesk-Aafrika Vabariigis esiteks loomulikult Aafrika Liit, meil olid ka äh, mitteametlikud kontaktid enne, kui hakati juba missiooni planeerima. Äh, Addis Abebas on hetkel ka välisteenistuse missioon, kes just nimelt äh, seda asja ka planeerib. kindral Garciaga käisime me ka Bangis ühtlasi kohtusime seal Aafrika Liidu esindajaga, kes on ühtlasi Aafrika Liidu poolse missiooni juht ja me ka väljendasime oma täielikku toetust sellele operatsioonile, ka nemad omalt poolt Euroopa Liidu operatsioonile. me teeme väga tihedat koostööd ÜRO-ga, ÜRO peasekretär ning Julgeolekunõukogu on saanud informatsiooni kõrge esindaja kirja läbi ja seda kohe pärast otsust. nii et juba novembrikuus pidasime nõu ÜRO-ga. Hervé Latsou, kes vastutab rahuvalvemissioonide eest, ütles samuti, et ta toetab täielikult Euroopa Liidu operatsiooni ideed pea, ÜRO peasekretäri eriesindaja, kes tegeleb just nimelt laste ja konfliktidega, väljendas muret genotsiidi ohu, ohu üle ja julgeolekunõukogu eilsel kohtumisel tegelikult kõik toetasid Euroopa Liidu missiooni ideed. meie kolmandaks partneriks loomulikult on Kesk-Aafrika Vabariik ise et Kesk-Aafrika Vabariik on antud kursi, on hoitud kursis selle protsessi algusest saadik, seda on teinud kõrge esindaja, meil on oma missioon ka Bangis olemas. Kesk-Aafrika Vabariigi välisminister on saatnud kirja ÜRO-le, öeldes, et Kesk-Aafrika Vabariigi võimuorganid toetavad täielikult operatsiooni ideed et ma tahaksin rääkida veel koordineerimisest siin Euroopa Liidu sees ning samuti ECO-ga. see koostöö on olnud väga tihe päris algusest peale, juba sellest hetkest peale, kui see missiooni idee või operatsiooni idee üldse tekkis. kogu selle operatsiooni töötasime me välja koos ja me väga rõõmustame selle tiheda koostöö üle. lõppkokkuvõttes selle tulemuseks on siis see dokument ja missioon, mis vastab täielikult äh, sõjaväe ootustele, kuid äh, samal ajal äh, võimaldame siis sellel operatsioonil võimalikult hästi toimida. ühesõnaga siis sellised, selline on see operatsioon nüüd, äh, kuhu otsustuse protsessis on jõudnud, esmaspäevane otsus äh, võtab Euroopa Liidule kohustuse ette valmistada operatsiooni, ehk siis tuleb töötada välja operatsiooni üldjooned, nagu ma neid just ka kirjeldasin. edasi tegutseme me kolmes eri valdkonnas, tegelikult me juba oleme seda tööd alustanud, kõigepealt juriidiline raamistik millele vastavalt saab operatsioon toimuda. selleks oleks vaja Julgeolekunõukogu resolutsiooni, Julgeolekunõukogu koguneb järgmiste päevade jooksul. ja meie siis toetume oma Euroopa Liidu missiooni eh, väljatöötamisel just nimelt Julgeolekunõukogu resolutsioonil. proua Ashton on saatnud eh, vastava kirja juba ka ÜRO peasekretärile ning samuti Julgeolekunõukogule. nii et äh, nõukogu otsus äh, on siis Euroopa Liidu siseseks äh, õiguslikuks aluseks operatsioonile. ja kolmas element juriidilises raamistikus, nimelt meie sõjajõudude staatus tegelikult äh, meil on äh, olnud vastavad kokkulepped juba varem olemas Kesk-Aafrika Vabariigiga, näiteks äh, Tšaadi kontekstiga, nimelt et siis meie vägedel oleks vajalik immuniteet ja kõik muud erinevad privileegid. edasi juba operatsiooni planeerimine, operatiivne planeerimine, nimelt otsustada tuleb selle üle, kuidas operatsioon täpselt toimuma hakkab nii et siinkohal siis toimub juba otsustusprotsessi üleminek siit Brüsselist välisteenistusest juba operatsioonistaapi. eesmärgiks on töötada välja operatiivkava, mille peaks siis heaks kiitma nõukogu, see toimub ilmselt järgmiste nädalate jooksul ja edasi hakkame rääkima juba konkreetsetest vägedest, nimelt millised Euroopa Liidu väed sinna koha peale saadetakse seda operatsiooni ka teostama. ühtlasi äh, käsuahel, vabandust, käsuliin, see peab kindlasti selge olema. edasi, kes panustavad sellesse operatsiooni, Euroopa Liidu staap tegeleb sellega, et otsustada, millised riigid hakkavad osalema operatsioonis. esialgsed kontaktid on selles osas juba loodud, selleks et tagada eh, liikmesriikide kriitilise massi osalemine. edasi suhtlemine partneritega. peamistele partneritele oleme me loomulikult sellest kõigest teada andnud, rääkisin Aafrika Liidust ja teistest ühtlasi oleme saatnud kirja ka NATO peasekretärile. kahepoolselt oleme me oma tegevusest informeerinud eh, kahepoolselt ka mõningaid riike, nagu näiteks Kanadat, Norrat ja teisi, kes tavaliselt kolmandates riikides siis eh, operatsioonides osalevad. nii et eh, igal juhul selle infovahetusega tegeleme me ka edaspidi seda ikka selleks, et Euroopa Liidu kava oleks kõigile teada ja ka mõistetav. nüüd äh, paari sõnaga lahingugruppidest. jah, see küsimus oli vägagi asjakohane. nüüd esiteks äh, küsimus, kas oleks saanud kasutada lahingugruppe selle konkreetse operatsiooni jaoks. tegelikult lahingugrupi definitsioon ei vasta täpselt sellele, mida me selle operatsiooni käigus teha saame. siin lahingugrupid on saja kahekümneks päevaks meie äh, operatsioon kestaks kauem, lahingugrupp äh, on põhimõtteliselt selline asi, mis peaks siis esimesena koha peale jõudma, kui midagi juhtub, aga nüüd see nii ehk naa nii enam juba ei lähe. nii et kui oleks pidanud tegutsema väga kiiresti, siis oleks võinud valida lahingugrupi võimaluse. nüüd teine oluline tegur ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on põhimõtteliselt valitsustevahelist äh, laadi ja liikmesriigid soovivad, et see selliseks ka jääks. nii et äh, enne, kui hakata kuhugi kedagi saatma, tuleb ikkagi riigiga kokku leppida, et nad on ka nõus äh, oma sõjaväelasi kuskile saatma me küll võtsime ühendust liikmesriikidega, kes vastustasid äh, lahingugruppide eest äh, novembris. ja äh, liikmesriigid otsustasid, et nad sooviksid teistsugust lähenemist ja loomulikult me ei saa ju vastupidiselt nende riikide soovidele, kes hetkel lahingugrupi ta on moodustanud, neid kuskile saatma hakata detsembris oligi meie eesmärk lahingugrupi definitsiooni paindlikumaks muuta. riigid, mis täiesti õigustatud põhjustel ei soovi lahingugruppi e, kuskile saatma hakata, et siis näiteks neid saaksid asendada teised e, riigid. nüüd kahekümnes jaanuar on juba kätte jõudnud ja tulemusi hetkel veel ei ole eriti midagi järeldada hetkel ei saa. me peame ootama ära järgmise ülemkogu kohtumise, enne kui me midagi otsustada saame. suur aitäh! ja selleks, et seda operatiivset külge ja planeerimiskülge veel täpsustada, siis äh, härra Westcott, palun, teil on sõna. Mm, uh, teen uh. üsna lühidalt me saime põhjaliku briifingu äh, militaarolukorrast ja Euroopa Liidu lähenemisest sellele äh,. siin on väike lootus Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes äh,. Catherine Samapansa valimine äh, vahevalitsuse äh, peaministriks annab meile võimaluse äh, poliitilise protsessi taasloomiseks, millega loodetavasti õnnestub äh, Äh, lõpuks poliitiline konflikt äh, kontrolli alla saada, sest tegelikult on see konflikt kontrolli alt väljunud. kuid see vajab seda, et sõjalised jõud selles riigis annavad äh, tasakaalu julgeoleku, mille taustal saab poliitiline protsess siis toimuda. see on see, mida Prantsusmaa, Euroopa Liit eelkõige, kõige Aafrika Liit läbi Miska on siis suuteline tegema. Te kuulsite milline on sisejulgeoleku olukord, see on jätkuvalt murettekitav. isegi peale seda, kui meil on kolm tuhat viissada, äh, kolme tuhande viiesajane väekontingent Miskas, isegi peale seda, kui Catherine Samapansa ametisse valiti, on toimunud rünnakud ja ka surmad pombis endas ja väljaspool riiki loomulikult ka. antipalaka missioon Äh, on jätkuvalt märatsemas äh, maapiirkondades, inimesed on jätkuvalt kodudest välja aetud, nad, äh, nad ei julge koju tagasi minna. paljuski mõttes on poliitilise protsessi toimumine väga keeruline, kuna puuduvad selgelt defineeritud poliitilised rühmitused ja poliitilised juhid. nii et on vaja veel väga palju poliitilist rekonstrueerimist. probleemi muutub keerulisemaks, sellepärast et nagu volinik Koževa teile ütles, sotsiaalne olukord on läinud keerulisemaks, sotsiaalne kude on hakanud lagunema, e-, erinevused erinevate kogukondade vahel, siin ei ole küsimus mitte ainult kristla-, kristlaste ja muhameedlaste vahel, aga siin ka siis põllumehed, põhja-lõuna erinevus, on väga palju faktoreid, mis hoiavad konflikti üleval. kuid julgeolekuolukord on kõige esimene, kõige tähtsam prioriteet. kui julgeolek on paika saanud, siis on võimalik hakata lepitama erinevaid kogukondi. Nendega, sellega on alustatud, kuid ta ei ole suutnud kuidagi nagu edasi liikuda. sel nädalal on vesteldud eh, usujuhtidega, nii muhameedlaste kui kristlaste eh, kogukondade juhtidega, aga on tõepoolest väga keeruline nende läbirääkimiste pidamine. võtmeelemendiks on siin rahvusvaheline väekontingent, rahvusvaheline kaasatus. EKAS-i eh, tippkohtumine Semenas, mis eh, toetas president Adia eh, tagasitoomist ja kes ja poliitilise protsessi taaskäivitamist, näitab ära seda, et piirkonna riigid koos Aafrika Liiduga ning rahvusvahelise kogukonnaga lähenevad ühtselt, koordineeritult selleks, et püüda toetada seda poliitilise taastumise protsessi. seda arutatakse Aafrika Liidu tippkohtumisel järgmisel nädalal ja koos volinik Piebalgsiga osalema ka sellel. EKAS-i kaasatus on hädavajalik, on selge, et naaberriigid saavad oma mõju sellest kriisist Nad on kõik väga mures, et see konflikt võib neile levine, eh, levida, kas me räägime siin põgenikest või etniliste konfliktide laienemisest, mis võib jõuda ka nende riikidesse, nendel on väga suur huvi poliitilise rahumeelse protsessi taastamise suhtes ja valitsuse struktuuride taastamise suhtes. meie Euroopa Liidus, töötades käsikäes koos Aafrika Liiduga, oleme töötanud nende kõrval, püüdes äh, kõike taas üles ehitada, nii nagu teiste partneritegagi. ja seetõttu on meie poliitiline eesmärk, on toetada valitsust, toetada seda piirkonda ja seetõttu töötada käsikäes ÜRO-ga. kindral Kae, ÜRO eriesindaja seal, toetab samuti neid jõupingutusi. niivõrd-kuivõrd äh, on võimalik mõistlikult kasutada arengurahasid selleks, et rekonstrueerimist taastada, võimaldada inimestel ametisse tagasi minna, et nad saaksid palka, et nad saaksid hakata koguma tollimaksusid, muid makse, siis me loomulikult seda teeme. delegatsioonid on te-, töötanud äh, pongis kogu selle kriisi jooksul, nad hoiavad äh, ühendust võimudega ja nad omakorda äh, peavad ühendust EFKOga, äh, et aru saada, mida on vaja arenguabi eelarvest, kuidas me saame neid toetada. nii et me saame liikuda nii kiiresti, kuivõrd äh, Kesk-Aafrika Vabariigi poole pealt on olemas suutlikkus neid struktuure mehitada, üles hoid-, üleval hoida, töös hoida. aitäh, minu poolt kõik ja vastan küsimustele, kui neid on. jaa äh,, euh, hästi, suur aitäh nende selgitavate märkuste eest. mitmed parlamendisaadikud on sõna soovinud, kõigepealt Anna Gomes, palun. Ah, merci euh,, je voudrais. suur aitäh, ma tahaksin esitada paar küsimust. ma tahaksin teada, kas te usute, et genotsiidi oht on vähenenud tulenevalt arengutest, mida te mainisite. ühtlasi kas te usute, et nüüd on välistatud oht, et kriis levib ka teistesse piirkonna riikidesse, näiteks Sudaani, Lõuna-Sudaani kriis on ju põhimõtteliselt jah, nii-öelda iseseisev täiesti omaette. aga kas levimise oht on siis nüüd välistatud? nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu missiooni, lugupeetud härra kindral, kui pikka aega te arvate, et see võtab? nii et äh, kas juhtub nagu alati, ehk siis kõik hakkab venima, sellepärast et äh, liikmesriigid ei soovi oma vägesid sinna saata, sest et äh, probleem ju iseenesest ei tulene mitte organisatoorsest küljest siit Brüsselist, vaid ikkagi liikmesriikidest, kes võtavad asju väga rahulikult. ja lõpetuseks siis ma ei tea, kas küsimus härra Westcottile või härra Lenoirile, aga siin räägitakse palju sellest religiooni aspektist. ma nägin BBC-s paar päeva tagasi, kuidas üks väidetav kristlane põhimõtteliselt oli ära söönud ühe moslemi surnukeha nii et äh, kas nüüd kristlased või moslemid, äh, see ei puutu isegi asjasse. nii et äh, kas te võiksite rääkida sellest religiooni aspektist ka? suur aitäh, Jeffrey Van Orden, palun uh,. Thank you very much uh.... suur aitäh, esimees. arvestades seda, milline on selle operatsiooni ulatus uh,, ja iseloom ja ka tegelikult, kui kiireloomuline see on, siis võib-olla oleksid äh, Prantsuse võimudel kõige mõistlikum olnud seda äh, sellega tegeleda, neil on otse käsuliin, selle asemel toome me praegu sisse siia keerulise Euroopa Liidu struktuuri, siin on peakorter Ressas, nagu me kõik teame. selleks, nagu me kõik teame, et eesmärki teenib see ainult selleks, et Euroopa Liidul oleks kosmeetiliselt äh, ilus pilt. Äh, missugune proportsioon vägedest, kes selles äh, operatsioonis esine-, osalevad, ei ole Prantsuse päritolu? ma ei ole päris selgust saanud selle missiooni, missiooni eesmärgiks, kas siin on eesmärgiks tagada lennuväel Bonqui, Bonqui lennuvälja julgeolek, või milline on see operatsiooni perimeeter selle väekontingendi jaoks või tema mandaat läheb äh, kaugemale lennujaamast ja kui nii, kas see on puhtalt kaitseoperatsioon või tegeleb siin ka kaugelemendiga, sellisel juhul, millised on need äh, lahingutegevuse reeglid, mis seal kehtivad. ja mind äh, huvitab ka lõppfaas või lõplik situatsioon, nagu te ütlesite, see on kuuekuuline operatsioon ehk siis kuue kuu pärast. milline peab olema olukord, mis võimaldaks operatsiooni lõpetada, kas te kavatsete ohjad üle anda Aafrika Liidule kuue kuu pärast? Merci, enfin madame. suur aitäh ja proua Lösing, palun. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, aitäh arengukomisjoni kolleeg, kelle nime ma ei näe, ütles täpselt, et mitu miljonit eurot on Miska missioonile ette nähtud ja kui palju vähem raha on ette nähtud humanitaarabi andmiseks. detsembri lõpus Ehm, ar-, piir, piirideta arstid äh, esindaja kurtis selle üle, et äh, ei ole piisavalt vahendeid äh, humanitaarabi andmiseks. kas seetõttu ei ole see vale lähenemine, et palju suurem osa rahast, mis tegelikult on ju arenguabiks ette nähtud raha, läheb selleks, et sõjalisi operatsioone rahastada, kas äh, seda raha ei oleks äh, mõttekam kasutada humanitaarabi andmiseks. see oli minu küsimus ja ma tahaksin äh, siin äh, välja öelda ka selle, siin on selgelt välja öeldud, et liikmesriikide ähm, demokraatlikult valitud esindajad peavad andma nõusoleku, kui liikmesriikidest saadetakse sinna vägesid. ma tahaks nüüd küsida, et kas liikmesriikide elanikke ei tuleks äh, teavitada sellest, et nende maksumaksjate rahaga kasutatakse arenguabiks ette nähtud äh, raha äh, sõjaväelisteks operatsioonideks, kas tegemist ei ole mitte läbipaistvuse puudumisega? aitäh ja kõigepealt annan sõna Didier Renoirile, sest et tal on muid kohustusi, ta peab meie, meiega varsti hüvast, hüvasti jätma ja Euh, ja siis annan äh, sõna ka EKO esindajale, kes äh, saab äh, meile rääkida humanitaaraspektidest. aitäh, soovin väga kiiresti vastata küsimustele, mis puudutasid operatsiooni ennast, seda operatsiooni rahastatakse Ateena mehhanismi kaudu, selle, seda ei rahastata ühenduse fondidest, seda, see oleks aluslepingutega keelatud ja seetõttu on see valitsustevaheline mehhanism ka loodud. ja mis puudutab seda küsimust, kas oleks olnud lihtsam prantslaste jaoks võtta see operatsioon enda kanda, julgeolekunõukogus Prantsusmaa avaldas arvata, et tegemist oleks Euroopa äh, missiooniga. välisteenistus ei saa selliseid asju teha. ja mis puudutab äh, seda detailset küsimust, mille te esitasite äh, Äh, tegemist ei ole mitte ainult äh, lennujaama puudutava operatsiooniga, vaid äh, Bangi piirkonna olu-, operatsiooniga. ja see puudutab ka nii et need kohustuste võtmise reeglid on äh, kindlasti kirjas selles äh, tegevuskavas, mille peab heaks kiitma nõukogu. ma rääkisin äh, kuuest kuust pärast täieliku võimekuse saavutamist lõppfaasi osas. ja see oli kindlasti väga oluline, et kuus kuud pärast äh, täieliku võimekuse saavutamist äh, on meie hinnangul piisav tänu sellele toetusele, mida Prantsusmaa on andnud Miskale ja mida võivad anda ka ameeriklased või Euroopa äh, üksused, siis kuus kuud pärast seda peaks Miska olema võimeline äh, võtma need ülesanded enda kanda. tegemist on nii-öelda bridging operation'iga, mis ka võimekust parandatakse ja siis ta peaks olema võimeline selle operatsiooni enda kanda võtma. ja mis puudutab tähtaegu, siis planeerimisprotsess on praegu käimas v, jõudude ähm, loomise protsess äh, ka ja kui ähm, planeerimine läheb kiiresti ja seda on juba alast, alustatud, kui ei ole probleeme äh, jõudude loomisel, siis paari nädala pärast on meil võib-olla Euroopa missiooni esimesed äh, elemendid juba Bangis koha peal olemas. härra saadik, härra kindral, kes vastab esimesena? uh, just to elaborate. et natuke täpsustada kahte punkti. küsimus härra Komesilt, mis puudutab usuelementi ja äh, rahufondi äh,, Peace Facility't. praegusel hetkel ma ütleks, et on väga suur genotsiidi oht. see on tsiviilkonflikt äh, ja sinna liitub palju erinevaid elemente siin on loomulikult kogukondadevahelised pinged, mõnes, mõnel määral etnilisi erinevusi, kes on pastoraalse või, või sellise karjapidamise traditsiooniga ja läänes ja lõunas olevad põllumehed, kes on peamiselt kristlased, aga mitte ainult, ehk siin on terve hulk erinevaid elemente, mis siin mängu tulevad. selle tsiviilkonflikti levimise, laienemise risk hullemaks minemise risk, mis võib minna potentsiaalselt etnilise puhastuseni. Need riskid on väga suured. ja kuni ei õnnestu äh, taastada korda ja seadust, võivad kõik need elemendid mängu tulla, äh, konfliktides inimeste, rahvaste, sõjaväeüksuste vahel, ehk see on see olukord, mis võimaldab meil laheneda, lahendada olukorda äh, Äh, ja, ja samal ajal lõhkud, äh, lõh-, on lõhutud äh, kogukonna struktuur, on lõhutud kogukondlikud struktuurid ja see teeb seda konflikti hullemaks. on tehtud lepituspingutusi just nimelt erinevate usuliste kogukondade vahel, külade vahel, erinevate rahvuskogukonda vahel, siin on lihtsalt vaja võimalust, et see asi rahuneks paljud põgenikud on äh, väga erinevates kohtades, ei ole niimoodi, et nad lähevad ühest rühmast, lähevad alati sinna kohta, ehk siis tähendab, et põgenikelaagris elavad koos väga erinevad inimesed. ja neil peab olema võimalus teatud kindlusega ühes, ühel alal koos elada. teine, mis puudutab Aafrika rahufondi või, või, või rahustruktuuri Peace Facility. nagu volinik teile ütles, Euroopa Liit on teinud väga suuri pingutusi, et toetada just nimelt humanitaarabi. humanitaarid ise ütlevad, et meil on vaja rohkem äh, meil on vaja turvalisemat keskkonda, kus seda abi anda, vastasel korral meil ei õnnestu selle abi andmine. ehk ilma selle julgeolekuta ei saa humanitaarabi isegi tööta osa, ühest küljest ta ei saa tegutseda, teisest küljest see, see muutub nagu lõputuks, me võime kulutada aastaid, et toetada põgenikelaagreid, kui, kui inimestel ei ole piisavalt eh, kindlust, et minna tagasi koju, ei saa nad eh, oma põldudega tegeleda ja, ja iseennast üle, üleval pidada, ehk siis ongi siin küsimus selle humanitaarabi ähm, andmises ja rahumeelsete struktuuride ülesehitamise vahel, et inimesed saaksid minna tagasi oma kodudesse ja ise oma elu elada. ehk siin ei ole sellist selget piiri julgeoleku ja humanitaarabi vahel, need asjad peavad käima käsikäes. ja seetõttu need rahad, mis me eraldame EDF-i alt, selleks, et toetada Aafrika äh, rahufondi ja ISKA-t, on, on hädavajalikud. Need on lahutamatud sellest, et ühest küljest võimaldada humanitaarabi edu, äh, edukas olla ja teisest küljest aidata kaasa sellele, et tavaline areng edasi liigutab, liigub. kui me seda raha ei kuluta, siis seda kauem kannatavad inimesed, kuid aastaid kuni meil õnnestub see julgeolekusituatsioon taastada, ehk siis mõnes mõttes on see arengualane investeering ja ma hea meelega kaitsen seda raha äh,, seda kulutust Euroopa maksumaksjate ees, see, see on hästi kulutatud raha selleks, et konflikt ei leviks ja et olukord laheneks võimalikult kiiresti. aitäh, vastaksin ka paarile küsimusele. genotsiidi oht jah, on olemas endiselt mida me siis nimetame genotsiidiks, kui on tegemist lihtsalt äh, Äh, massilise vägivallaga, siis see on see, mida prantsuse sõdurid näevad kogu aeg ja teil on õigus, kui te äh, rääkisite sellest kannibalismi juhtumist, äh, seda me oleme näinud, kui tegemist on sellise vägivalla olukorraga, siis mm, ohud on väga suured, kui poliitiline protsess ei edene hästi, kui me ei kontrolli selle ka eksliikmed, endiste liikmete Ähm, lahkumist sellest liikumisest, kui meil ei õnnestu ähm, vältida äh, vägivalda, aga seal on ka mm, muid probleeme, kui näiteks see äh, var-, varustustee on ära lõigatud, kui ei õnnestu anda humanitaarabi, siis olu-, oht on endiselt olemas. olukord ei ole nii kiire, nii lihtne, kui pa-, paistab vaja on õnneks me ei ole oodanud äh, seda, et äh, et olukord peaks rahunema, enne kui õnnestuks äh, humanitaarabi anda. Õnneks me seda ei ole teinud, meil on kogu aeg olnud kontaktid EIKO kolleegidega, aga koordineerimine kõige kõrgemal tasandil on väga oluline, niimoodi välditakse kontraproduktiivset tegevust, kui Prantsuse sõdurid näiteks üritavad Bangui kvartalitesse äh, tagada korda selleks, et inimesed saaksid tagasi pöörduda oma kodudesse ja ei äh, jääks äh, pidevalt elama ähm, lennujaama lähedust, äh, kui mm, me ei oleks oma äh, tegevust äh, koordineerinud EKO-ga, siis oleks meil olnud selline kontraproduktiivne tegevus EKO poolt, et kes oleks toetanud neid inimesi, kes üritasid lennujaama lähedale elama jääda ja oleks takistanud neid äh, vägesid, kes üritasid kontrolli alla võtta lennujaama. nii et vaja on kombineerida kõiki võimalikke vahendeid ja teha seda üheaegselt. meil on olnud äh, pilootprojekt näiteks äh, Bangi viienda piirkonna linnapeaga selleks, et tagada julgeolekut seal Prantsuse vägede ja Miska vägede kohaloleku kaudu ja selleks, et oleks võimalik äh, ka, ka, mm, algatada selliseid cash for work äh, projekte, sel-, selleks, et äh, edendada stabiilsust, nii et vaja on koordineerida kõiki võimalikke vahendeid, mis puudutab aga küsimust, mis puudutas käsuliini, kahjuks tuleb tõdeda, et tegemist on olukorraga, kus Euroopa Liidul on viis peakorterit. minu jaoks Kesk-Aafrika Vabariik võiks olla ja kindlasti ka on, ähm, sest me peame sellega hakkama saama, äh, see peab olema näide sellest äh, üldisest äh, tegevuse klombi koordineerimisest. praegu on vaja meie vahendeid kombineerida ja see võimaldab meil päästa ka Kesk-Aafrika Vabariiki, see on äärmiselt oluline. loomulikult oleks olnud parem, kui meil oleks olnud peakorter Brüsselis, aga see, seda ei otsustanud meie. ja teine aspekt, missioon, ma rääkisin selgelt, millised on meie vajadused. selge on see, et tegemist ei ole ainult Prantsusmaa probleemiga, kui Malis äh, ja me rääkisime Euroopa tasandil nendest ohtudest, aga ähm, Kesk-Aafrika Vabariigis ei olnud põhjused samad. seal oli kesk, genotsiidi oht, äh, humanitaarolukord ja see piirkonna üldine destabiliseerumine on ka üsna olulisi rahalisi vahendeid, mida Kesk-Aafrika Vabariigis kulutatakse, nii et Euroopa Liit võtab sealt va-, seal vastutuse ja vahendite koordineerimine sunnib meid seda va-, raha paremini kasutama. ja nagu proua ütles, sõjaline operatsioon, ükskõik kas tegemist on äh, Euroopa operatsiooniga või mitte, selle, seda rahastavad liikmesriigid ja mis puudutab äh, rahu tagamisjõude, äh, siis tegemist on sama mehhanismiga, mis loodi Missomi vägede jaoks Somaalias no, stabiilsuse tagamiseks. aitäh ja nüüd annan äh, lühidalt sõna härra Brewerile EKOst, selleks et ta saaks rääkida meile humanitaarolukorrast ja teie tegevusest. Euh, suur tänu, härra esimees, ma teen tõesti väga-väga lühidalt, sellepärast et äh, olukorrast äh, humanitaarvaldkonnas on tehtud juba väga hea ülevaade. mina põhimõtteliselt kinnitan üle selle, mille eelkõnelejad juba on öelnud. volinik Georgieva ka ütles, et Kesk-Aafrika Vabariigi kriis ei ole enam unustatud kriis, nagu ta oli seda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses. me kohtusime me nägime, kuidas nõukogu võttis või ülemkogu võttis vastu olulisi otsuseid ja teiselt poolt äh, mobiliseerus ka rahvusvaheline üldsus ning äh, peamised äh, doonorriigid selleks, et toetada humanitaarabi andmist ning panustada riigi ülesehitamisse. jah, tõepoolest, nagu siin juba ka öeldi, käivad meie arvates julgeoleku tagamine ja humanitaarabi käsikäes ja äh, see, seda kõike siis ikkagi riigi äh, stabiliseerumise tagamiseks. meil on vaja humanitaarabi sinna kohale toimetada, ühtlasi peab võimaldama ka äh, inimeste tagasipöördumise Kesk-Aafrika Vabariigis, kes sinna humanitaarabi on viinud ning samuti võimaldama sisepõgenikel tagasi pöörduda oma kodudesse nüüd äh, siin on äh, näha äh, ka teatud rahvaste liikumist Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahel. Kesk-Aafrika Vabariigist on lahkunud suur hulk veidi kõrgemasse klassi kuuluvaid Tšaadi päritolu moslemitest inimesi, nii et see ei ole ka eriti hea, sest et nad on ju vajalikud selleks, et riiki üles ehitada. hetkel on igal juhul käitutud olemasolevate mandaatide piires, nagu eelkõnelejad ka ütlesid. nüüd vangi julgeoleku tagamine on väga suure tähtsusega ka humanitaarabi seisukohast, aga me ei tohi ka ülejäänud riigi ära unustada. me tegelikult ei tea veel hetkel, millised on humanitaarabi vajadused üle terve riigi, me avastame neid tasapisi nii, kuidas meil tekib ligipääs piirkondadesse, kuhu me hetkel veel ei pääse. kinnitan üle ka selle, mida öeldi selle kohta, et ka Kesk-Aafrika Vabariigi Kameruni liinil julgeoleku tagamine on humanitaarabi seisukohast väga tähtis. ja see võimaldab ka just nimelt jõuda siis Bangi elanikeni olukord on väga plahvatusohtlik, härra Westcott seda ka ütles, veel paar tundi tagasi leidsid aset intsidendid, mis pealinnas põhjustasid vähemasti kümnekonna inimese hukkumise, nii et olukord on tõesti väga keeruline. nii et eks sellega võitlejatelt relvade äravõtmine on siin üks peamisi prioriteete, me peame tegutsema kiiresti. esmaspäevasel konverentsil tõesti lubati väga suuri summasid, sada viiskümmend miljonit humanitaarabiks ja sada kaheksakümmend miljonit arenguabiks. väga oluline on see, et just nimelt need kaks abiliiki kuulutati välja korraga kuid äh, peamine on ikkagi selle abi kohale toimetamine võimalikult äh, kiiresti. veebruari keskel toimub aset ka kõiki eri pooli kaasav missioon, mis võimaldaks just nimelt rääkida nendest rahastamisküsimustest. loomulikult peame me tagama ka hea koordinatsiooni humanitaarabi osas koha peal meil peab olema palju partnereid, kes oleksid hästi varustatud, kes käituksid professionaalselt. arst, piirideta arstid ju reageerisid väga tugevasti, aga see tegelikult käis pigem humanitaarabi organisatsioonide kohaloleku kohta ja koordineerimise kohta ja mitte niivõrd humanitaarabi hulga kohta logistika küsimused, mis on veel lahendamata, humanitaarabi kohale toimetamine, kas siis äh, lennukitega, nii et äh, EcoFlight on see, mida me peaksime kasutama ja ühtlasi ka kaubalennud selleks, et humanitaarabi otse Bangisse kohale viia, aga igal juhul selle kallal tuleb veel tööd teha, muuhulgas eriti koordineerimise osas. ja komisjoniga oleme me siis pannud aluse nii-öelda humanitaarabi, humanitaarabi pluss lähenemisele, see on selline veidi tehniline termin, aga see on osa siis laiemast eh, programmist, mis on mitmemõõtmeline. esiteks näiteks eh, valitsusametnike palkade maksmine, eh, nad ei ole juba kolm kuud palka saanud me teame, et rahvusvahelised äh, finantsorganisatsioonis on valmis ka sellesse panustama, aga koha peal peab ikkagi tagama selle, et need äh, rahad lähevad sinna, kuhu vaja ja mitte ei satuks äh, kellegi kahtlase kätte. loomulikult on Kesk-Aafrika majandusse vaja süstida ka olulisi rahalisi vahendeid ja Defco äh, peadirektoraadiga on meil ka plaanis sellised äh, väga suured projektid, mis võimaldavad ka äh, stimuleerida kohalikke turge. mingisugust äh, riiklikku tervishoiusüsteemi pole olemaski, sellest ei saa juttugi olla, nii et meie prioriteediks on ka see, et taastada tervishoiusüsteem ühtlasi äh, säilitada ikkagi mingisugune haridussüsteem, et lapsed saaksid normaalselt koolis edasi käia, sellepärast et muidu võime siin rääkida kindlasti täiesti kadunud põlvkonnast. nüüd ka lepitusjõupingutused, seda mainiti. ja seda mitte ainult läbi usuliikumiste, vaid ka kaasates kodanikuühiskonda me peame nüüd plaanima ka seda, kus hakatakse hoidma toiduabi, sellepärast et kui toiduabi hoiukohad ei ole valmis ja vihmakindlad enne seda, kui vihmaperiood hakkab, siis läheb samuti keeruliseks ja tuleb juba ette valmistada juba ka järgmiseks saagikoristusperioodiks, arvestades siis sellega, et see aasta osutub kindlasti eriti keeruliseks. nii et julgeoleku küsimused, mis tuleb lahendada võimalikult kiiresti. eesmärgiks oli siis sada päeva, see, selle ütles välja ÜRO. nii et märtsi lõpuks peavad mõningad nendest probleemidest juba lahendatud olema. suur aitäh! kõigepealt äh, nüüd on sõna proua Lösingil, kes soovis äh, uuesti sõna ja siis ka proua Sargentini. jah, ma mul oli üks äh, täiendav küsimus, aga härra Veskot äh, vastas sellele, sellepärast et kolleeg, kes ära läks, ütles, et äh, rahastamine toimub Ateena mehhanismi kaudu, aga härra Veskot ütles, et tegemist on Aafrika Liidu sõjaväelise mehhanismi rahastamisega African Peace Facility kaudu ja põhjendas seda ka. ja proua Sargentini, palun. aitäh, mul on hea meel, et on võimalus uuesti küsimust esitada üks puudutab sõna genotsiid, sest mind natuke läheb see segadusse, see on väga suur sõna. aga härra Westcott äh, ütles, et tema ei hinda, tema hinnangul olukord ei ole genotsiidi küsimus, samal ajal kui Prantsuse sõjaväe esindaja kasutab seda sõna teistsugusel moel ja ma arvan, et on oluline mõista täpselt, mis see on, mida te silmas peate, kui te ütlete ei või kui te ütlete jah, kui te seda sõnu kasutate, sest äh, selle tulemusena lähenemine on täiesti teine. ehk et palun äh, rääkige sellest põhjalikumalt, teine küsimus puudutab EHO esindaja sõnavõttu see puudutab siis äh, maapiirkondi, perifeeriat. Neil ei ole veel sellele ligipääsu. kui Euroopa väed sisse lähevad, milline saab olema teie strateegia? et suurem osa riigist saaks kontrolli alla, sest meil on vaja ligipääsu ka maapiirkondadele, aitäh! suur aitäh, annan sõnale uuesti härra Westcottile ja kindral klaveerile ja siis lähme edasi juba Lõuna-Sudaani küsimuse juurde. suur aitäh, hästi lühidalt mida juba pikka aega on räägitud, on see, et on olemas genotsiidi risk selles riigis ja see on üks põhjuseid, miks me tunneme, et on tingimata vaja äh, kiirendada meie samme, et seda vältida. minu arvat-, mis see, mis mina ütlesin, on see, et minu arvates me ei ole sinnamaani jõudnud. Ähm, me ei pea inimõiguste alast seadusandlust siin äh, põhjalikult arutama, aga vahe tegemine siin on võimalik vahet teha genotsiidi ja etnilise puhastuse vahel ehk inimesi ei lubata minna äh, oma traditsioonilisse elamisalasse. ja seda me näeme siin, kus kogukonnad äh, lüüakse jõu, vahetevahel ka jõuga lahku, see iseenesest on riske, äh, riskantne, sellepärast et see lõhub ühiskonna kudet ja on keeruline neid taas jälle siis kokku tuua ja seetõttu on ka väga kiireloomuline see lepitamise ülesanne. inimesed peavad kõigepealt õpetama üksteise ründamise, et taoline asi toimuda saaks see on väga keeruline segaduse situatsioon seal ja nagu ma ütlesin, sellel konfliktil on nii palju tekitajaid, nii palju mootoreid. üks asi, mis on üllatav, on see, et paljud keskaafriklased, kellega me rääkinud oleme, ütlevad, et me ei tunne ennast siin ära. me oleme siiamaani suhteliselt mugavalt, suhteliselt kenasti koos elanud, erinevad etnilised, erinevad äh, usulised äh, kogukonnad ja palun, nad ütlevadki, et palun tulge meile appi, et see asi saaks kuidagi rahumeelselt lahendatud. suur aitäh, jah, ma tegelikult ei usu, et ma oleksin öelnud risti vastupidist sellele, millest rääkis härra suursaadik, me rääkisime genotsiidi ohust, nii et need tegurid on täiesti olemas oluline on see, et eks selekatel ei oleks ju äh, raske relvastust. niikaua, kui me keskendume pangipiirkonnale, meil ei ole võimalik kuhugi mujale minna ja senikaua, kuni ülejäänud riik on ebastabiilne, on see oht endiselt olemas. me rääkisime äh, Tšaadi ja moslemi äh, moslemitest inimeste ümberasumist ja tegelikult inimesed ei mõista, milles see oht seisneb nii et see anarhia võib kasvada lausa mitmekordseks, kõik läheb käest ära ja me oleme näinud juba teistes piirkondades, kuidas see võib viia genotsiidini, nii et vastan küsimusele jah, oht on endiselt olemas, logistika, miska, see, et Prantsuse väed ei saa näiteks pealinnast kuskile mujale minna, et seal julgeolekut tagada, lepitus meetmete puudumine, need on kõik sellised ohutegurid, nii et me ei, kuidagi ei rääkinud üksteisele vastu tegelikult. suur aitäh nende täpsustuste eest, suur aitäh sõnavõttude eest. meile on sellest informatsioonist praeguses faasis kindlasti palju kasu ja loomulikult hoiame ennast kursis sellega, mis toimub koha peal nii humanitaarabi osas kui ka julgeoleku küsimustes ja kindlasti ka EUFOR operatsioon, et see on endiselt äh, veel üsna ebakindel. me täpsemalt täna vägede kokkupanemisest ei rääkinud, aga kui me siin alguses räägiti viiesajast, aga vaatame, kui palju siis liikmesriigid tegelikult oma sõjaväelasi on valmis sinna saatma, siis äh, seal on ikkagi auk sees nii et igal juhul ootame selle kohta juba kiiremas korras ka täpsemat informatsiooni. suur aitäh teile, härra kindral, härra äh, suursaadik jääb siia. edasi siis Lõuna-Sudaani küsimus. kõik äh, ilmselt äh, teavad, kui dramaatiliseks on Lõuna-Sudaani olukord kujunenud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpu arengud. nägime, milleni need viisid Euroopa Liit nüüd on küll aktiivne, kuid mitte võib-olla ÜJKP osas juba lennujaama küsimuses küll operatsioon meil oli, millele tehti lõpp. see tegelikult oli tegelikult võib-olla täiesti mõistetav, et see operatsioon lõpetati, mida, millestki me eriti ilmselt ilma ei jäänud. nüüd, mis puudutab aga hetkel Euroopa Liidu tegevust, eelkõige poliitilised jõupingutused, meil on Aafrika saarve piirkonnas Euroopa Liidu eriesindaja ja teiselt poolt humanitaarabi ja arenguaspektid, selles osas on Euroopa Liit samuti äh, väga aktiivne, kõigepealt siis härra Westcott ja siis ka härra Bruer, kes räägib täpsemalt humanitaarabist ning arengukomisjoni nimel annan kõigepealt teile sõna, palun. Thank you very much, of course no.. suur aitäh. arengukomisjonis tunneme me loomulikult suurt muret humanitaarolukorra üle, mis halveneb väga kiiresti Lõuna-Sudaanis erinevalt sellest, mida me ütlesime Kesk-Aafrika Vabariigi kohta, ei saa me tegelikult väita, et Euroopa Liit või ka rahvusvaheline üldsus tervikuna oleks nüüd Lõuna-Sudaani ära unustanud viimastel aastatel, kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kiitis Euroopa Liit heaks mitmeid projekte, mille koguväärtus oli sada kaheksa, oli kaheksakümmend viis ja sada kaheksakümmend viis miljonit, äh, kultuur, tervishoid, õigusriik, äh, haridus, need valdkonnad. ja eelmise aasta lõpus kirjutati alla ka riigi ülesehitamise kokkuleppele. meie komisjon kiitis eelmisel aastal äh, heaks Veronique de Kaiseri raporti, tema tunneb Sudaani hästi ja seal rääkisime just nimelt riigi ülesehitusprotsessist. rahvusvaheline üldsus tegelikult ei olnud korralikult oma kodutööd teinud kahe tuhande viienda aasta kõikehõlmava rahulepingu osas, lisaks piiritülidele oli küsimuse all kindlasti ka nafta tehti üleskutse jätkata eh, relvadest lahtiütlemisele ning ühtlasi laiemalt reformida julgeolekusektorit. me väl-, väljendasime ka eh, see kahetsust selles osas, et meil ei ole eriesindajad Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis, arvestades, et nii palju tööd on seal veel ju teha. riigi ülesehitamine saab osutuda Äh, edukaks vaid siis, kui ka Lõuna-Sudaan ise on valmis töötama välja vastutustundlikud valitsusorganid. eriti keskenduti lahendamata konfliktidele Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel. see loomulikult oli loogiline samm, aga tuleb mõista, et tegelikult Lõuna-Sudaani enda sees on ka potentsiaalsed konfliktid ja võib-olla me oleksime pidanud sellele suuremat tähelepanu pöörama. meie jaoks on selge, et vast-, et vastutus praeguse olukorra eest lasub Lõuna-Sudaani juhtidel. Nad on lõpet-, nad on tekitanud poliitilisi pingeid oma isiklikest huvidest tulenevalt. president Salva Kiir Kiiri plaanid on täiesti vastuvõetamatud riik on väga kehvas seisus. arengukomisjonis eh, tahaksime meie kõigepealt teada seda, mida komisjon ja välisteenistus arvavad meie abiprogrammidest, mida ei ole võimalikult täielikult ellu rakendada praegustes tingimustes. aga ma tahaksin teada, et kas meie abi ümbersuunamine, kas sellest oleks kasu selleks, et praeguseid konflikte kuidagi vaigistada? aitäh! suur aitäh, proua Gretu, nüüd on sõna härra Westcottil. Thank you, chairman, I wouldn't <laughs> hesitate to describe suur aitäh! Lõuna-Sudaani vast äh, ei saa päris traagiliseks nimetada, tegemist on maailma kõige noorema riigiga ja see on nüüd äh, sattunud nendesse raskustesse, millesse noored riigid ikka satuvad. miks on see toimunud nii ruttu ja nii julmalt? igasugune iseseisvusliikumine kipub olema koalitsiooni liikumine SPLM, SPLA ei ole tegelikult üldse erinevad sellest. seda me teadsime alati. SPLM koosnes erinevatest rühmitustest, kes tulid kokku selleks, et võidelda Lõuna-Sudaani iseseisvuse eest. lõpuks koos rahvusvahelise toega saavutasid nad ka edu. meil olid suured lootused, et sellele peab järgnema riigi ülesehitamine, arvestades seda, et ei ole olemas riiklikku struktuuri, füüsilist struktuuri. ja see võimaldab riigil üles ehitada tugeva poliitilise struktuuri ja riiklikud institutsioonid ja teha seda suhteliselt sujuvalt. oleks me Euroopa Liiduna toetanud seda ülesehituse protsessi, siis me oleksime sisuliselt alla kirjutanud riigi ülesehitamise lepingule. sellest hoolimata SPLM-i sisemised poliitilised pinged levisid äh, või muutusid vägivaldseteks äh, sammudeks peale rahvusvahelise täitevkomitee sisest riidu viieteistkümnendal detsembril ja see on nüüd laienenud kogu riiki. see on viinud praeguse relvastatud konfliktini, konfliktini kus osaleb terve hulk erinevaid poliitilisi ja sõjalisi rühmitusi. seetõttu on tegemist keerulise sõjalise operatsiooniga, aga kuigi on olemas selgelt eristuv mässajate rühm, äh, kes on Ariek Maša ehk siis senise, äh, seni, äh, senise asepresidendile truud, siin on terve hulk ikkagi keerulisi probleeme. on terve hulk Äh, poliitikuid, keda valitsus Shivas on äh, erinevate äh, er,, esindavad erinevaid poliitilisi rühmitusi, rahvuslikke rühmitusi siin riigis, hoolimata sellest, et on neid Äh, üles kutsutud jätkuvalt neid, äh, on äh, seda kinnipidamist kutsutud loobuma sellest, sellest hoolimata neid on kinni peetud ja lahingud jätkuvad ka praegu, siin kui me räägime, eeldatavasti on tapetud juba rohkem kui kümme tuhat inimest, peaaegu pool miljonit inimest on põgeniku staatuses või, või kodudest pidanud lahkuma inimesed liiguvad Lõuna-Sudaanis Sudaani selleks, et põgeneda võitlemise ja, ja vägivalla ja lahingute eest. mida kauem see kaklus käib, siis äh, nagu äh, Kesk-Aafrika Vabariigiski on siin olemas risk, et äh, konfliktid lähevad äh, suuremaks, sügavamaks ja see, need vähesedki riigil ja riiklikud struktuurid, mis olemas on äh,, hävitatakse ära. mida siis saab teha? igad regionaalne organisatsioon on siin juhi positsiooni võtnud, Etioopia seda juhib. Eh, siin on tegemist meditats-, vahendusprotsessiga. on määratud ametisse vahendaja Äh, Etioopia, Uganda, Keenia ja Sudaani osalusel. vahendajad on käinud edasi-tagasi Addis Abeba ja Juba vahel, rääkides kõigi osapoolega, kaasa arvatud kinnipeetutega, Kushaga, selleks, et saavutada äh, tippeesmärgi, mis on siis vägivalla peatamine ja poliitilise protsessi käivitamine, selleks, et püüda lepitada, äh, leevendada neid erinevusi SPLM-is, äh, see ei pea tingimata olema sama poliitilise partei raames, pigem püütakse luua sellist poliitilist struktuuri, millega on võimalik erinevusi rahumeelselt lahendada. Need arutelud ei ole veel viinud vaherahuni. me olime lootnud, et relvarahu saavutatakse sel nädalal. Äh, president Kiiev kuulutas välja, tema, ütles, et tema on valmis äh, relvarahu välja kuulutama, Maša pole sinnamaani jõudnud. me olime lootnud, et esmaspäeval või teisipäeval allkirjad saadakse. plaan oli saavutada see EGAD-i tippkohtumisel Dubais täna, aga äh, arvestades, et vaherahu, relvarahu ei ole, siis on ka see tippkohtumine edasi lükatud. pingutused jätkuvad selleks, et poliitiline protsess saaks aset leida, äh, selline protsess, mis võtab arvesse ka kinnipeetuid, kuid praegusel hetkel nii valitsuse kui mässajate pool kipuvad uskuma, et nende huvisid teenib paremini see, kui võitlemine jätkub. viimase nädala kahe jooksul on valitsus võtnud tagasi äh, kahe osa äh,, õli või naftat tootva osariigi äh, Malakali ja Abanari äh, pealinnad enda kätte saanud, mässajad äh, kontrollivad mõningaid piirkondi nendes äh, pealinnades, kui Zhonglai äh, osariiki kontrollib samuti valitsus. Pole mingit saladust, et Uganda väed on äh, võidelnud koos valitsusvägedega, me oleme tõstnud seda, tõstatanud selle teema Ugandaga. Nemad ütlevad, et nemad toetavad legitiimselt valitud valitsust äh,, kes võitleb äh, mässajatega riigi vastu, selline on nende seisukoht, aga see ilmtingimata ei aita rahuprotsessile kaasa. kui valitsusel tundub, et nad võivad lahendada probleemi ainult sõjaliste meetmetega ja see diskussioon praegu ei ole veel lõppenud. EGASAS, nagu ütlesin, on võtnud endale juhtpositsiooni koos Aafrika Liidu toetusega öö, Aafrika Liidu esimees külastas piirkonda koos Troika, USA, Norraga ja ka ÜRO toetusel vahendus jõupingutus Alex Rondos, meie eriesindaja Aafrika sarvepiirkonnas, kes on, tahtis olla siin äh, Äh, et teile ülevaadet anda, kui ta on Addis Abeba, äh, sõites Addis Abeba ja äh, Tüba vahel, püüdes saavutada toetust sellele, et see rahuprotsess ikkagi käivituks ja tekiks relvarahu. ja järgmisel nädalal lähen mina tema juurde Addis Abebasse Euroopa Liidu tippkohtumisele, et vaadata, kuidas me saaksime avaldada survet mõlemale osapoolele selleks, et saaks käivituda poliitiline protsess. seetõttu praegu on olnud esimene prioriteet diplomaatiline jõupingutus selleks, et osapooled omavahel rääkima hakkaks ning kõige kiirem nõue on saavutada relvarahu. ilmselgelt humanitaarvajadus äh, muutub ikka suuremaks ja suuremaks. härra Debraad selgitab teile täpselt, mida me seal teeme selleks, et sellele nõudmisele vastata, aga me oleme teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et pääseda kõigepealt ligi ähm, ümberkolinud kogukondadele ja see on konflikti olukorras väga keeruline. eks selle konflikti olukorra lahendamine peab olema meie jaoks tipp-prioriteet. osa tagajärgedest selles debatis, selles vaidluses äh, ja see, et see on muutunud äh, rahvustevaheliseks ja ikka, ikka vägivaldsemaks, siin on äh, väga palju inimõiguste rikkumisi, kohtute tapmisi, jälitamisi, mis iganes. Aafrika Liit on võtnud endale ülesande luua nii kiiresti kui võimalik äh, uurimiskomisjon. me pakkusime Aafrika Liidule meiepoolset täielikku toetust selleks, et need kuritegud ei äh, saaks toimuda karistamatult. me oleme alustanud, alustame tööd sellega juba järgmisel nädalal, et hakata tõendusmaterjali koguma ja, ja sellega tegelema. esimees rääkis siin ju suhetest ÜRO-ga ÜRO-l on olnud siin väga palju tegemist selle kriisiga, ta on tegelenud väga palju kodust põgenenud inimestega, kes on leidnud endale peavarju ÜRO laagritest, vähemalt nad tunnevad ennast turvaliselt omaenda riigis. ÜRO äh, on võtnud endale tsiviilisikute kaitsmise mandaadi. see, et inimesed leiavad varju äh, ja ka nad on opositsiooni kuuluvad, äh, see on tekitanud pingeid aga meie mõistame jõuliselt Äh, president Kiia poolse rünnaku ÜRO rolli suhtes ja me püüame taas üles ehitada usaldust Lõuna-Sudaadi ja ÜRO vahel, kelle äh, roll on tegelikult hädavajalik selleks, et rahu ja stabiilsust selles piirkonnas taas luua. üks viimane punkt. nõukogu poolses avalduses, mis esmaspäeval välja anti siin on välja toodud ka see, et kui on inimesi, keda saab selgelt välja tuua kui äh, rahuprotsessi takitajaid, siis me oleme valmis kaaluma ähm, sihitud meetmete kasutamist, täpselt fokusseeritud meetmete kasutamist nende vastu, aga me teeme seda väga-väga kaalutletult, nii või naa. see on instrument, mida me kasutame siis, kui äh, see on asjakohane, aitäh aitäh, härra Westcott. härra Andy Proor, teil on sõna. aitäh. Ähm, lühidalt äh, räägiks äh, veel äh, mõningatest asjadest, et täiendada seda, mida rääkis härra Westcott. rääkis sellest, et Lõuna-Sudaan oli väga ähm, ohustatud olukorras enne praegust kriisi oli humanitaarolukord väga murettekitav, toon mõningad arvud. ÜRO hinnangute kohaselt neli miljonit nelisada tuhat inimest ehk üks kolmandik rahvastikust äh, vajasid humanitaarabi, kolm miljonit inimest äh, olid öö, äh, olukorras, kus nende toitlustamine ei olnud tagatud, seal oli sada tuhat äh, sisepagulast ja kakssada kolmkümmend tuhat pagulast äh, naaberriikidest, eelkõige Sudaanist, Kesk-Aafrika Vabariigist, Etioopiast ja Kongo Demokraatlikust Vabariigist. see tähendab, et juba enne äh, nende konfliktide algust, mis praegu toimuvad, oli olukord murettekitav. humanitaar vajadused praegu ähm, päev-päevalt äh, muutuvad äh, erakordselt äh, murettekitavateks. eile näiteks hinnangud, need on ala-, ikka jälle osalised hinnangud, oli, et viissada kuuskümmend tuhat on sisepagulast ja sada kakskümmend tuhat, kellest ma just rääkisin, on sada kümme tuhat pagulast naaberriikides, eelkõige Etioopias ja Ugandas ja need äh, numbrid kasvavad päev-päevalt, nad on praegu juba kõrgemad kui Arengukomisjoni äh, ettekandes sel esmaspäeval mainitud numbrid. Äh, erinevalt sellest, mida me ütlesime Kesk-Aafrika Vabariigi kohta, võrreldes äh, selle olukorraga, mis praegu päev-päevalt halveneb, on meil tegemist äh, praegu ka väga suure rahastamisprobleemiga. tõepoolest, alguses oli ette nähtud viiskümmend äh, miljonit humanitaarabi andmiseks Lõuna-Sudaanis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aga see viiskümmend miljonit oli ette nähtud selleks, et tegeleda selle olukorraga, mis valitses enne kriisi ja nüüd oleme tege-, tegelemas sellega, et seda abi ümber programmeerida, võttes arvesse seda olukorda, mis praegu meie silme all areneb. ma rääkisin äh, põgenike järjest suurenevast voolust äh, naaberriikidesse pagulaste ja sisepagulaste äh, olukord, mida rahvusvaheline üldsus juba enne pidas kriitiliseks, on muutunud veelgi hullemaks ja ja rahastamist äh, juba enne kriisi puhkemist peeti ebapiisavaks. ja loomulikult on meil probleeme ka äh, juurdepääsuga, kuna tegemist on äh, konfliktiolukorraga ja julgeolekuolukord on äärmiselt murettekitav, aga kogu kriisi ajal enne mm, aasta lõppu, aasta lõpp ja pärast aastavahetust aasta on äh, humanitaarpartnerid kohapeal olemas, nad on, tegutsevad, EKO-meeskonnad on alati olnud kohapeal ja meil on õnnestunud äh, säilitada suhteliselt rahuldavat juurdepääsu kõige hullemas olukorras olevatele piirkondadele. aga olukord on ebastabiilne, viidati president Kiiri äh, avaldusele kaks päeva tagasi. meie jaoks on äh, need väga murettekitavad, mitte üksnes äh, see agressiivsus ÜRO vastu, vaid agressiivsus, mida võib-olla mõningad ajaloolised aspektid võivad selgitada humanitaarorganisatsioonide vastu, on murettekitav. me mm, teeme koostööd välisteenistuse kolleegidega ja teiste kolleegidega me arvame, et ei ole hea seos, siduda äh, humanitaarabi juurdepääsu tingimused äh, vaherahu kehtestamisega. humanitaarabi juurdepääs peab olema üldine põhimõte ja seda ei tohi äh, kasutada lihtsalt ühe argumendina läbirääkimistes. Mm, millised on väljakutsed? väljakutsed seisnevad võimekuses et meie humanitaartegevus oleks kooskõlas nende vajadustega, mis äh, järjest suurenevad. Äh, väljakutseteks on loomulikult äh, juurdepääs ja koordineerimine ning me sooviks seetõttu, et ÜRO organisatsioonid ähm, osaleksid, et oleks tagatud parem humanitaarabi andmise koordineerimine koha peal ja mainisin juba ka vahendite hankimisega seotud probleeme. sellega seoses äh, tahaksin viidata sellele, millest rääkis proua Gretu, tegemist oli arenguprogrammiga äh, ja annan nüüd sõna oma kolleegile, kes tegeleb arenguküsimustega. Äh, suur aitäh, Jean-Louis! aitäh, esimees. lubage mul väga lühidalt öelda, et arengu poole pealt me vaatame sügavalt endasse, nii koos kui ka oma liikmesmaadega ja teiste oluliste rahvusvaheliste partneritega. me peame õppima oma minevikust äh, ning võtta arvesse neid väljakutseid, mis meie ees praegu seisavad. selleks astume mitmeid samme mis ma arvan, et vastavad nendele küsimustele, mis on üles kerkinud sellega seoses, kas tuleb reorienteerida meie arenguala portfell või mitte. kõigepealt. meil on igapäevase töö portfell, praegused tegevused, mis on välja, vastu võetud viieteistkümnendal detsembril. selleks oleme võtnud ühendust oma elluviimispartnereid täideveitmispartnereid, vabaühendusi, kas nad viivad ellu oma ettenähtud tegevusi või me peame peatama äh, mõned neist. paljud meie vabaühendused, teedevõtvad äh, osapooled on meile teatanud, et nad jätkavad tööd tegevustega, nagu näiteks laste ja naistekaitse ja samuti äh, selle koha populatsiooni seire mis on strateegia teine samm? nagu on üldiselt juba öeldud, siis Euroopa Komisjon võttis vastu möödunud aasta lõpul terve hulga projekte hariduse, tervishoiu, põllumajanduse, toidu äh, tarnekindluse ja majandusjuhtimise vallas. see puudutab äh, just nimelt seda riigi ülesehitamise projekti, mis puudutab tervise ja haridustöötajate palka sel ja järgmisel aastal praegusel hetkel seda stabiliseerimislepingut ei ole ellu viidud, kuivõrd ei ole täidetud elluviimise lepingu tingimusi. me tahame seda arengustrateegiat ellu viia koos liikmesmaadega ja teiste oluliste äh, rahvusvaheliste partneritega, me oleme nendega tihedalt ühenduses, et otsustada, millised projektid tuleb äh, kohandada ja millised projektid on üldse asjakohased. selle ülevaate koostamisel teeme tõsist koostööd oma Econi kolleegidega, sest on valdkondi, kus me võib-olla peame toetama nende eh, toetustööalast valdkonda. Eh, mõnikord Econil ei ole ka võimalust tegutseda, sest neil on finants- või juhtimisalased piirangud, aitäh! suur aitäh kõigi informatsiooni eest, meil on veel paar minutit aruteluks, debatiks, kes liikmetest tahaks sõna võtta ma näen praegu kahte. härra Kaczmarek, palun. Rather short, yeah, like... ja palun üsna lühidalt, maksimaalselt kaks minutit. E, suur aitäh, härra esimees. kõigepealt, härrased, aitäh selle presentatsiooni eest, kogu informatsiooni eest. kui me räägime Lõuna-Sudaanist, siis teame, et on kaks põhilist sammast Äh, üheks on siis naftatulud ja me teame, et see on konflikt, mida on väga raske võita, sest kes iganes äh, võidab, katkeb äh, rahade voog ja väga oluline on mõista selle konflikti põhilist põhjust. on mitmesuguseid lahendusi, osad ütlevad, et siin on tegemist etniliste aspektidega, teised ütlevad, et see on peamiselt naftavõitlus. ja fakt on see, et kui me seda õigesti ei diagnoosi, on väga keeruline ka õigeid otsuseid teha, kuidas seda probleemi lahendada. ilmselgelt Uganda ei saa presidenti jätkuvalt toetada ja teisest küljest olla vahendaja. sest kui sa istud ühel pool aeda, siis ei saa olla sa teisel pool aeda. Need, kes on tõelised vahendajad, peavad mõistma konflikti põhilist põhjust. teine asi on see, et peamine naftaklient Äh, Sudaanil on Hiina. nii et küsimus on, kas me teame midagi, milliseid samme astub Hiina, sest vähemalt teoreetiliselt peaks Hiina olema huvitatud selle konflikti lõpetamises selleks, et saada oma nafta tagasi. aitäh, proua Lutsenko, palun. juba mainiti seda, et vaja on äh, minevikust õppust võtta ja tahaksin esitada küsimuse, kas äh, tagantjärgi vaadates ei ole see osutunud suureks veaks, et Euroopa Liit ja te ütlesite selgelt äh, ka seda, et äh, rahvusvahelise toetusega äh, Lõuna-Sudaan eraldus Sudaanist, et kas see nüüd tagantjärgi vaadates ei ole osutunud fataalseks veaks, et kas tuleviku jaoks ei tuleks sellest üht-teist õppida? ja mul oleks ka konkreetne küsimus ma ei saanud äh, sellest nüüd täpselt aru, räägiti Lõuna-Taani armee ja politsei ülesehitamise toetamisest, minu küsimus on, et äh, millise panuse on sellesse andnud Euroopa Liit? Äh, teisi küsimusi liikmetelt või märkusi? paistab, et ei. niisiis, härrased, palun lühikesi kokkuvõtteid või vastuseid, härra Veskot, palun suur aitäh, milles konflikt on? enamik äh, konflikte käib ka ressursside üle, pluss siis muud mõjused. nagu ma ütlesin, siis osaliselt on see tekkinud tänu SPLM-i koalitsiooni lagunemisest. president Kiia tegelikult lahtis, laskis lahti terve hulga ministreid juulis. seetõttu ei olnud nemad enam osa valitsusest, ei olnud neil enam ka ligipääsu otsuseid, otsustele, kuidas ressursse jagatakse ja ma olen kindel, et see andis oma äh, panuse poliitilise protsessi täielikule lagunemisele. Lõuna-Sudaan on vaene, väike, habras riik, kus suhteliselt suur sissetulek tuleb äh, naftast, ehk siis sisuliselt on tegemist rahaga kõik meie ettepanekud rekonstrueerimiseks on parandada finantshalduse protsessi riigis. see oli üks valdkond, kus me lootsime toetust anda Lõuna-Sudaani valitsusele. ma arvan, et see on väga-väga oluline, enne kui me taastame mingisuguse abiprogrammi valitsusele. ehk silmnähtavalt finantshaldus peab paranema, see peab olema transparentsem Sudaani rahva jaoks samamoodi ka rahvusvahelise kogukonna jaoks. Hiina roll on väga hea küsimus, neil on väga suured huvid nii Sudaanis kui Lõuna-Sudaanis. Nad on olnud diplomaatiliselt aktiivsed, töötades selleks, et äh, toetada EGADi äh, vahendusprotsessi, ma oleksin pidanud neid mainima, sest me oleme nendega olnud pidevalt ühenduses ning neil on ligi, väga hea ligipääs Khartoumis, äh, Khartoumis ja see on üks üllatav osa selles konfliktis Sudaani ennast ei ole siia veetud, sellesse haaratud, tema ei vali pooli, ta ei sekku üldsegi mitte ja see on iseenesest väga-väga hea. ja ma arvan, et Hiina mõju ei pruugi olla sellega, sel, sellest ähm, kõrval ehk ta, ehk kogu rahvusvahelise kogukonna tegevuses ma, ma ei näe nende, nende rolli egadi Äh, EGADi tööd juhib Etioopia ja üks liikmesmaadest, ühe liikmesmaana võib ta seda ka vahepeal teha. kas Sudaani lahkulöömine oli viga? Lõuna-Sudaani iseseisvus lõpetas kahekümne aastase kodusõja ja ma arvan, et antud juhul oli see ainus viis, kuidas poliitilisi erinevusi lahendada, sellest hoolimata kõik siin piirkonnas ja ka rahvusvaheliselt tahavad vältida Lõuna-Sudaani edasist fragmenteerumist. mida me vajame, on poliitiline protsess selles uues riigis, mis võimaldab inimestel lahendada omavahelisi erinevusi, kasutamata selleks vägivalda ja EGAD-i eesmärgiks on just nimelt püüda luua sellised tugevad äh, poliitilised struktuurid Lõuna-Sudaanis. aitäh! suur aitäh, De Brewer või Carrillo või mõlemad! suur aitäh sellisel juhul. lõpetame selle teema. aitäh kõigile külalistele. Äh, tere komisjonist, kolleegid, loomulikult, kui te soovite liituda meiega. Euroopa rakitõrjekilbi alase aruteluga, siis loomulikult olete täiesti teretulnud ja võtame järgmise päevakorrapunkti. suur aitäh, härrased suur tänu teile veel kord. <clears throat> Okay, we are going to the next uh, item which is uh... võtame järgmise päevakorrapunkti ja selleks on rakitõrjekilp äh,, raportööriks härra Terho ning annan sõna kõigepealt raportöörile. palun, härra Terho, teil on sõna kiitoksia, härra puhemees. aitäh, härra esimees. ootame natukene, et olukord natukene rahuneks aitäh, Karli variraportöörid, kolleegid, tänan teid kõiki siiamaani esitatud kommentaaride ja muudatusettepanekute eest. algusest peale oli täiesti selge, et see on mitmekesine, keeruline arvamus ning siin on seisukohti palju. raporti esimene arutelu äh, ainult tugevdas seda arusaama. möödunud nädalal pidasime ka esialgse koosoleku, kus me kaardistasime erinevate huvirühmade arusaamu ja soove ning äh, nõudmisi selle raporti suhtes. siin ja teisteski aruteludes on saanud selgeks, et meie delegatsioonis ei ole võimalik leida piisavalt äh, üksmeelt nii laiaulatuslikule arvamusele, kui ma esialgselt ette kujutasin. minu arvates on aga jätkuvalt oluline, et meie delega-, äh, meie komisjon saab selle raport, Äh, raporti valmis ja see käsitletakse selle valimisperioodi lõpuks valmis. minu arvestes me peame tegema ühe sammu tagasi selleks, et saaksime astuda kaks sammu edasi. palun siis lisaaega selle arvamuse koostamiseks, nii et ma saaksin esitada uue kontsentreerituma ettepaneku, sest praegu me ei saavuta piisavalt üksmeelt nii laiaulatusliku arvamuse suhtes. seetõttu on minu arvates parem keskenduda nendele komponentidele, mille suhtes meil on võimalik üksmeelt saavutada. see äh, protsess ei lükka edasi arvamuse valmis saamist, pigem aitab sellele kaasa. ma tänan teid teie tähelepanelikkuse eest ja palun teiepoolseid kommentaare, aitäh! Thank you very much, Mr Ter-. suur aitäh, härra Terho. nüüd olen ma keerulises olukorras, sest ma pean andma sõna iseendale. sest juhin äh, koosolekut, kuid EPP nimel olen ka variraportöör. ning täpsemalt äh, ja et asi täp-, äh, täpsem olla, räägin nüüd veel poola keelt ka. Proszę Państwa, jestem w jeszcze bardziej specyficznej sytuacji. mu daamid ja härrad, olen keerulises olukorras eriti sellepärast, et peale eilset koosolekut palusid doktor Pasku ja proua Nikolai vareraportöörid sotsialistidest ja Aldest esitada meiepoolse ühise seisukoha ja ma tahaksin öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida raportöör Mepterho ütles, see on väga keeruline teema, vastuoluline. mõnes mõttes see ei ole isegi Euroopa Liidu teema, nii palju kui meie sellest aru saame. sest see, millest me oma raportis kirjutama hakkasime, ehk siis see mõte, et kasutada Euroopa Liidu struktuure selleks, et luua Euroopa raketikõderegil, seda plaani, sellist projekti veel pole olemaski, mitte ükski liikmesmaadest ei ole taolist algatust esitanud Euroopa Liidule. et Euroopa Liit taolises projektis finantsiliselt või organisatsiooniliselt osaleks ja me oleme selle seisukohaga ka nõus kõik meie poliitilised fraktsioonid on sellega nõus. me ei taha duplitseerida NATO algat-, dubleerida NATO algatusi, enamik Euroopa Liidu liike on ju öö, äh, NATO liikmed. ehk me tegeleme siin sellega, et me loome süsteemi, ka, mis on, mille on välja pakkunud ja mille on projekteerinud USA. see on Ameerika süsteem, selle aluseks on kahepoolsed suhted mõnede Euroopa Liidu liikmetega. see täiendab NATO ideed kaitsta kõiki liikmesmaid, mitte ainult Euroopa Liitu. peale Chicago tippkohtumist on sellega ka kõik nõus olnud aga me ei saa rääkida siin Euroopa Liidu projektist ja aastad, veel mitu aastat ei saa sellest reaalsust, võib-olla ei saa sellest reaalsust iialgi. sellest hoolimata on olemas tõsine koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel. Äh, sügav ja, ja tõsine koostöö sellel teemal. ehk härra Pasko ja proua Nikolai on palunud mul teile öelda, et variraportöörina kolme poliitilise fraktsiooni äh, nimel toetame meie seda ideed, et tekst sõnastatakse ümber nii kiiresti kui võimalik, muutes seda täpsemaks, lühemaks, mitte siia tuua nii palju ideid ja vaidlusteemasid, mille üle meil ei õnnestu poliitiliste fraktsioonidega kokku leppida. küll aga oleme nõus ühe asjaga. me ei taha kahjustada kõikide liikmesmaade julgeolekut. kui vajalik, siis me tahame, et kõik Euroopa Liidu liikmesmaad, mitte ainult need, äh, kes on NATO liikmed, äh, saaksid taolisest raketikilbist abi, juhul kui see luua, äh, otsustatakse luua. ehk me oleme valmis tegema lähipäevadel kõvasti tööd selleks, et tekst ümber sõnastada ja ma olen kindel, et suudame esitada raporti uut versiooni paari päeva jooksul, teha seda koos raportööriga, selleks, et vältida sadu muudatusettepanekuid, mida esitama hakatakse, sest meil on neli poliitilist fraktsiooni, kes koos töötavad, siis me suudame selle kogu protsessi teha palju-palju lihtsamaks. aitäh! kas on kommentaare MEP-idelt? paistab, et mitte härra Terho tahab teha kokkuvõtet teha? ei. väga hea. nii et ma arvan, et töötame koos sekretariaadiga ähm,, pannes paika tähtajad ja hakkame tegema tööd uue töö, äh, teksti kallal ja teeme seda kohe. suur aitäh, see teema on lõpetatud. okei okay., it's my pleasure to welcome hästi, mul on hea meel tervitada siin meie järjekordseid külalisi. tere tulemast siia brigaadikindral Pascal Roux, prantsuse keelt ma paraku ei räägi. inimesed ei ole teatavasti täiuslikud. meil on siin ka kontradmiral Williamsi asendaja ning ka härra Giorgio Portsio kriisiohjamise planeerimise direktoraadi võimete kontseptsioonide koolituse ja õppuste osakonna juhataja ning ühtlasi ka härra Hans Bernhard Weissert, Euroopa Julgeoleku ja Kaitse kolledži direktor. nagu te teate, arutame me siin kaitseküsimuste allkomisjonis Euroopa julgeoleku küsimusi missioonide küsimust, arutelud on olnud väga pikad ja me teame, kui oluline on väljaõppe ja koolituse küsimus. nii et pikema jututa tahaksingi nüüd sõna anda kõigepealt kindral Pascal Ruule. annaksin teile sõna kuskil kuueks-seitsmeks minutiks. nii et maksimaalne kõneaeg kümme minutit, et oleks võimalik ka äh, esitada küsimusi ja lõpus saate siis veel kokkuvõtvaks sõnavõtuks sõna. palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. nagu te palusite, siis teen ma võimalikult lühidalt, räägin väga konkreetselt. jätan siis võimaluse rääkida ka minu kolleegidel, kes ka selles valdkonnas tööd teevad. tegemist on ju meeskonnatööga osa meeskonnast on täna siin teie ees. eesmärgiks on ju ikkagi see, et meil oleks äh, vägede reserv olemas. koolituses ja väljaõppes osalevad paljud, kes tegelikult pärast ka koha peal tööd teevad sõjalise tegevuse konkreetne juba ellurakendamine tuleneb ju ikkagi e-, ettevalmistavast tööst, mis on väga suure tähtsusega. väljaõpe ja koolitus praeguses finantskontekstis, eelarve tingimustes, loomulikult ühelt poolt võimekuse tõstmine sellest vaatenurgast on ju inimene ja konkreetse inimese väljaõpe väga suure tähtsusega. nii et võimekuse väljatöötamise, koolitus, treening, need siin kõik tulevad mängu. nüüd äh, teen kiire ülevaate. ma räägin kolmest eri punktist kõigepealt võimekuse tõstmine, sellest ma tegelikult juba rääkisin, teise poolt äh, julgeoleku kultuuri edendamine ja kolmandaks läheb kokku sellega, millest räägiti täna hommikul Kesk-Aafrika Vabariigi kontekstis ja mis on juba käimas Malis, nimelt kolmandate riikide äh, vägede koolitamine, teema, millest räägiti ka ülemkogus koolitus ja väljaõpe võimekuse tõstmise seisukohast. esiteks, hetkel teeme me väga olulist tööd just nimelt staabiohvitseride osas, õpetame neid välja ja teatud üksustes, eriti need, nendes üksustes, kus tulevad enamik lahingugruppide jõude staabiohvitseride väljaõpetamine ning samuti lahingugruppide väljaõpetamine võimaldab äh, sügavuti muuta Euroopa Liidu käsutuses olevaid äh, vägesid ja võimaldab ka kohandada neid sellele, milline praegune olukord on ja millistes kriisides me sekkume. nüüd äh, me teame, et ka koostöö aspekt on siin väga oluline, liikmesriikide vaheline koostöö, seda isele, iseloomustab nii ehk naa see, et juba koostööd tehakse, näiteks äh, lennujuhtimise äh, ühiskeskus, see on siis üks võimalus äh, ressursse koondada ja jagada ja ressursside koondamine ja jagamine äh, on väga oluline ka just väljaõppe osas Euroopa Liidus. on ka uusi tegevusvaldkondi, mis on välja kujunemas ja millest räägiti samuti ülemkogus. ja selles osas peab siis kindlasti tegema veel lisajõupingutusi, küberkaitse küsimused, samuti merendusjulgeolek piirivalve ja ka teised teemad, siin on veel arenguruumi. ja lõpetuseks äh, sünergia NATO-ga. liikmesriigid või vähemasti kakskümmend kaks liikmesriiki on ju kindlasti NATO vaieldamatud partnerid ja äh, operatsioone oleks võimalik siis teha koostööd NATO-ga. jällegi eeltingimuseks on see, et inimesed on saagi, saanud korraliku väljaõppe ja et nad oskavad äh, olukorras vastavalt tegutseda nii palju siis sellest äh, esimesest valdkonnast, teiseks see äh, nii-öelda Euroopa julgeolekukultuuri edendamine. esiteks äh, harjutused, väljaõppeharjutused, mida me korraldame peaaegu puht sõjalises valdkonnas või siis ka laiemalt koostöös näiteks diplomaatidega ja teiste tsiviilvaldkonna osalistega. nii et lõppkokkuvõttes on meie eesmärk siis töötada välja selline tõeline Euroopa julgeolekukultuur. nii et õppused tõesti on siin väga olulised. Te teate, et hiljuti me vaatasime ka läbi oma kriisihaldamismehhanismid. eesmärgiks on siis see kõikehõlmav lähenemine. seda kõike saab ellu rakendada just nimelt läbi sõjaväeõppuste. nüüd konkreetsete inimeste väljaõpetamine, sellest ma pikemalt ei räägiks, sest et äh, Hans Bernhard Weisselt Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledžist kindlasti saab sellest äh, rääkida juba täpsemalt. aga siiski paari sõnaga. oktoobris äh, korraldas staap seminari, kuhu me kutsusime loomulikult kõik Euroopa Liidu osalised, aga ka Äh, NATO erinevate keskuste esindajad, esindajad, kes tegelevad koolituse ja väljaõppega. seminari teemaks oli Euroopa Liidu ühine sõjaväeline väljaõpe ja koolitus äh, aeg korrektuuriks. nii et äh, ilmselgelt on aeg äh, seda asja paremaks teha, nii et tuleb siis seda võimalust ka ära kasutada. ja nüüd äh, lõpetuseks äh, kolmandate riikide sõjaväeline väljaõpe. sellekohased oskused on meil juba olemas, me oleme näinud seda Somaalias, Malis ka nõukogu järeldustes oli see kirjas või vabandust, ülemkogu järeldustes. nii et ennetustegevus, samuti koolitus ja väljaõpe, need on siin need võtmesõnad. kokkuvõtteks. Euroopa Äh, liidus siis äh, staap on saanud äh, poliitika- ja julgeolekukomiteelt ka konkreetse mandaadi. me töötame välja tegevuskava selleks, et täpsustada meie vajadusi ning ka meie erinevaid meetodeid koolituses ja väljaõppes ja seda täielikus kooskõlas teiste osalistega Euroopa Liidus, liikmesriikidega ja loomulikult NATO-ga, millega on meil ju palju ühist. nii et äh, poliitika ja julgeolekukomitee raames on siis tõesti selline koostöömeetod täiesti juba välja kujunenud, sellega ma piirduksingi, härra esimees. Merci beaucoup uh,. Mr Portio, floor is yours. suur aitäh ja härra Portio, palun. Uh, Chairman. suur aitäh härra esimees. üritan ka rääkida lühidalt ja jääda teie kõneaja piirangute raamesse. tahaksin alguseks ära öelda ühe asja, kuigi minu direktoraadi nimi on veel endine, siis tegelikult on õppused nüüd, õppuste ees vastutab nüüd teine osakond õppused on väga oluliseks äh, osaks väljaõppes ja me leidsime, et oleks loogilisem, et see õppuste eest vastutakse sama teenistus, millel on kasutada ka vastavad ressursid. nüüd äh, üks fakt, mis äh, kehtib ka sõjaväe valdkonna kohta, on see, et see kõik on liikmesriikide otsustada, mida teeb välisteenistus ja mida me teeme koostöös äh, liikmesriikidega, täp-, põhimõtteliselt täiendab seda, mida liikmesriigid ise teevad. meeldetuletuseks tahaksin selgitada seda, milline on ÜJKP üldine, üldiselt siis suunised väljaõppe osas. meie eesmärgiks on ikkagi koordineeritud lähenemine. ja me tahame väljaõppes kindlasti kasutada õppetunde, mida me oleme saanud juba mineviku missioonidest. seda põhimõtet järgime ka meie äh, minu direktoraadis üritame väga täpselt defineerida parimad tavad. me oleme toeks, me toetame ja teostame ka järelevalvet. see on siis inglisekeelne lühend MMA. ja üritame siis igati tuvastada need parimad tavad, mida väljaõppe korraldajad hiljem kasutada saaksid. nagu kindral Ruuga juba ütles, siis eelarve tingimused on hetkel keerulised ja seega peame me tegutsema võimalikult kulutõhusalt. üks peamisi küsimusi praegu on inimõiguste aspektiga arvestamine ja ka soolise võrdõiguslikkuse küsimused. nii et see ei puuduta mitte ainult neid Euroopa Liidu kodanikke, kes siis need missioonides konkreetselt osalevad, vaid ka nendega, sellega tuleb arvestada ka teiste riikide sõjajõudude väljaõpetamisel. nüüd paari sõnaga räägiksin ka sellest, mida me tegime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja mida me plaanime ka selleks aastaks terve kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul pingutasime me selle kõikehõlmava lähenemise nimel, jah, ma tean, et see on lihtsalt selline äh, sõnakõlks, võib-olla siis teie võiksite ka öelda, mida teie sellest arvate. paraku me teame, et kui saalis on viiskümmend inimest, siis viiskümmend inimest äh, defineerivad ka erinevalt seda kõikehõlmavat lähenemist põhimõtteliselt tähendab see seda, et me kasutame ära kõik olemasolevad vahendid, mis meie käsutuses on ja eile äh, rääkisin erasektori koolitajatega ja ütlesin ka neile, et vahendeid tuleb teinekord ikkagi ka juurde äh, teha, sellepärast et vahepeal me oleme midagi juurde õppinud missioonidest äh, koha peal detailsemalt äh, äh, räägib äh, Hans-Bernard Weissert sellest teemast, aga ka kaitsekolledž on mänginud suurt rolli väljaõppes. direktor siis juba räägib kolledži tegevusest täpsemalt me üks, üks asi on nüüd selgeks saanud, nimelt me peame äh, tagama selle, et meie koolitus vastaks äh, koolitatavatele ja, ja vastupidi. nagu kindral Ruu juba ütles, siis teeme me tööd koostöös Euroopa Liidu äh, sõjalise valdkonna esindajatega oktoobris kaks tuhat kolmteist korraldasime teistkordselt koolitusüksuste juhtide kohtumise. Brüsselis olid ka operatsioonide ja missioonide eksperdid. ja see läks siis äh, täpselt kokku ka selle varem korraldatud äh, seminariga. nüüd äh, see oli just nimelt väga edukas, sellepärast et loomulikult kõigil on võimalik oma kogemusi jagada, aga ühtlasi ka luua äh, sidemeid. nii et see, just see kontaktide loomine on siin üks äh, oluline aspekt, nii et äh, see osalemine oli väga aktiivne ja inimestele see üldiselt väga meeldis, nii et kahe tuhande kolmeteist, neljateistkümnendal aastal tahame seda uuesti korraldada. meil on ka kõrgema taseme kursus ÜJKP teemadel, sellest räägib kaitsekolledži direktor juba täpsemalt. on ka sissejuhatavad seminarid, mis keskenduvad täpsemalt Euroopa Liidu-Hiina suhetele varasemal arutelul te mainisite ka seda, et Hiina on üks äh, olulisemaid äh, tegureid siin äh, või on selleks saamas, nii et kuidas Hiinaga suhelda, see on siin oluline aspekt. loomulikult me peame sidet väga ka komisjoni teenistustega, siseasjade direktoraadiga ja ka teistega. nii et see on selline nii-öelda piiriülene teema. õigusriigi küsimused, kriiside analüüs veel paar teemat. nüüd äh, ka väljaõpe enne missioonile saatmist. see on üks uuemaid teemasid. see on väga tähtis just neile, kes tegutsevad rahvusvaheliselt. mõnedes liikmesriikides on juba väga hea väljaõpe olemas äh, missioonieelselt aga nüüd pakkuda sellele ka Euroopa Liidu mõõdet, mis võib-olla sobiks kõigile ühtemoodi, on üsna keeruline, sest liikmesriikidel need kursused juba on, siis miks nad peaksid siis seda natukene muutma hakkama selleks, et see Euroopa Liidu põhimõtetega kokku läheks. ja see käib eriti just sise- või liikmesriikidest lähetatud inimeste kohta nüüd äh, meie teeme koostööd ÜRO-ga. ÜRO-l on kasutada uus vahend, IT, infotehnoloogiline lahendus, mille nimi on Goalkeeper ehk siis äh, väravavaat. ma ise ei tea sellest suuremat midagi. aga see tarkvara võimaldab koondada teadmisi kursuste kohta, mida korraldatakse erinevates äh, kolledžis, äh, olgu see siis äh, Akadeemia Santana Itaalias või kuskil või, või mõni muu. nii et see on lihtsalt võimalus lihtsamini ülevaadet saada ning ühtlasi ka pakkuda neid võimalusi kolmandatele riikidele ÜRO-ga me leppisime kokku, et selle aasta lõpuks töötame välja ka äh, arenguraporti, vaatame üle, kuhu me jõudnud oleme ja seda me ka teeme. kui te soovite detailsemat informatsiooni, siis äh, kolleeg, kes siia täna minuga tulnud on, saab teile seda lisainfot ka pakkuda kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on ülemkogu otsus, mis soovib JKP-d tugevdada ja mis puudutab väljaõpet, siis on meil uus ülesanne, nii et tegeleme ka väljaõppega koha peal. ma jätan siit mõned detailid välja, arvestades äh, ajalisi piiranguid. Euroopa Liit rahastab teist faasi kaheksakümne protsendi ulatuses ja ülejäänud raha tuleb äh, kolmeteistkümnest liikmesriigist, kes on konsortsiumi liikmed teises faasis me räägime konkreetselt juba missioonieelsest väljaõppest, mida ma ka mainisin. missioonieelses õppes üritame me kasutada kaugõppesüsteeme, seda nimetatakse IDL-iks ja töötame välja ka veel teisi kursusi kindral Ruu äh, rääkis väga lühidalt väljaõppest ja varustusest. väljaõpe iseenesest on lihtsam küsimus kui äh, varustuse küsimus. arenguabi ja ka teised instrumendid neid me tegelikult kasutada ei saa. see, mida väljaõppes kasutatakse, seda võidakse hilisemas faasis sinu enda vastu kasutada, nii et eh, mida me nüüd eh, kolmandate riikide õppuritele nüüd pakume, see peab olema, peab olema tagatud see, et nad hiljem ei hakka seda meie endi vastu kasutama. lõpetuseks tahaksin öelda, et väljaõppepoliitika, mis kahe tuhande kolmandal aastal loodi ja täpsustati seda kahe tuhande neljandal aastal, siis äh, on hakanud veidi vananema. nii et me peame siis erinevate komisjoni teenistuste vahel hakkama koostööd tegema. töötama välja juhtnöörid rakendusfaasiks ning kohandada ka koolitust uutele tingimustele, õppekavasid uuendada, töötada välja ühised õppekavad. ja just sertifitseerimissüsteem on koolituse osas kindlasti väga tähtis. suur aitäh, härra esimees. suur tänu. nüüd on sõna härra Vaisertil, palun aitäh, ma olen väga tänulik komisjonile selle teatise eest, millega tutvustatakse Euroopa Kaitsekolledžit, tema koolitusprogrammi, tööd ja administratsiooni. ma valmistasin ette äh, ühe slaidide programmi et seda paremini illustreerida. siin ei ole kõiki üksikasju, aga ma olen kindel, et sekretäriaat hoolitseb selle eest, et need slaidid saavad teile eh, laiali saadetud. ESTC loodi aastal kaks tuhat viis. tema eesmärgiks on anda liikmesmaade eh, administratsioonidele ja asjaomastele Euroopa Liidu institutsioonidele äh, teadliku personaliga, kes suudab tööta, töötada mõistlikul moel ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika all. siin on vaja ka aru saama laiemast ühtse äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast. siin tuleb edendada ka Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsekultuuri viimase kahe aasta jooksul oli meil ka täiendav ülesanne ESDC-le nimelt toetada liidu partnerlusi nende riikidega, kes osalevad Euroopa Liidu missioonides ja töödes. ja palun andke järgmine slaid. ei, jätke ikkagi seesama. ESDC oli uus nõukogu otsus möödunud aasta aprillist. ESDC töötab äh, kõrge esindaja vastutusvallas see on omaette organisatsioon, tal on oma juriidiline isik. ning ta on tihedas koostöös välistege- äh, äh,, välisteenistusega. võrgustiku töökohta loodud struktuur on siin slaidil ära toodud, ehk see toetub põhiliselt neljale sambale. juhtkomisjon, äh, juhtkomitee, kes kutsub kokku liikmesmaad, see on see organ, kes annab suunised ja teeb asjaomased otsused, äh, akadeemiline juhatus, siia kuuluvad Võrgustiku Instituudi äh, kõrgemad akadeemikud, nemad koordineerivad koolitust, planeerivad seda siia kuulub ESD juht ja sekretäriaat, ka kes vastutab äh, organite juhtimise, programmeerimise äh, ja igapäevase töö eest. paari sõnadega, paari sõnaga äh, finantseerimisest, see on tehtud ka nõukogu otsusega. siin on neli erinevat finantseerimisvõimalust ehk siis äh, partnertehingud ESTC koolitustega ehk siis liikmesmaade institutsioonid, kes tegelevad ESTC koolitustega, kannavad kõik äh, kulutused, äh, mis nendel tekivad, kõik osalejad samuti maksavad ise oma kulud, reisi ja majutuskulud või siis teevad seda asutused, kes neid saadavad EAS-i poolne oluline toetus, äh, andes neile abi ja EAS-i äh, majas asub ka sekretäriaat. kolmas võimalik, liikmesmaad, institutsioonid ja teised doonorid võivad anda vabatahtlikke toetusi selleks, et finantseerida konkreetseid projekte ja lõpuks kõige tähtsam on ka ühenduse eelarve panus vastavalt nõukogu otsusele, ehk see võimaldab praegune ühenduse poolne panus tema ülesannete täitmiseks on viissada kolmkümmend viis tuhat eurot. kaks tuhat neliteist ESTC on umbes kuuskümmend protsenti eelarvest, mis, mille eesmärgiks on maksta lähetatud riiklikele ekspertidele ning kolm, kolmkümmend protsenti läheb koolitustegevuste finantseerimiseks. sekretäriaat, nagu ma ütlesin, asub EAS-i hoones. siin on kokku kaheksa palgalist töötajat ja seetõttu tundub üsna tagasihoodlik tagasihoidlik, kuid tänu sellele, kus ta asub ja tänu sellele, et tal on tihed koostööd instituutide võrgustikuga, kõigi teenistustega EAS-is ja komisjonis ja ka äh, pidevalt rohkem kontakte väliskoolitajatega, siis on see muutunud päris võimsaks instrumendiks, et seda võrgustikku vedada tihe koostöö välispartneritega on muutunud ikka olulisemaks ja olulisemaks Äh, meil on tihe koostöö Gen-, äh, Genfi julgeolekukooliga, DECAF-iga, see tegeleb ECSR-i koolitusega ning äh, koordineerib ka meie koolitustegevust. edasi, paari sõnaga akadeemilise juhatuse tööst, see kohtub regulaarselt Brüsselis. Te näete siin, kus peamised koosolekud keskenduvad konkreetsemalt iga-aastasele hinnangu andmisele, vaatavad ka seda, millised on uudised poliitikas, kontseptsioonides, mida on õpitud, operatsioonidest ja see, milliseid õppetükke on saadud missioonidest ja operatsioonidest. ja sel põhjal pannakse paika järgmine akadeemiline programm järgmiseks õppeaastaks. eripära on siin selles, et kogu see töö tehakse tihedas koostöös EAS-i kriisijuhtimisstruktuuridega, regionaalsete ja temaatiliste laudadega ning asjaomad, asjaomaste komisjoni eh, teenistustega, nagu näiteks eh, Arenguabi peadirektoraadiga. edasi, paari sõnaga võrgustiku struktuurist. peale seda, kui ta loodi kaks tuhat viis, siis siiamaani on meil rohkem kui kuuskümmend erinevat riiklikku nii tsiviil- kui militaarinstitutsiooni, kes on seotud kursuste läbiviimisega. see on illustratsioon, mis näitab ka, kui hästi on tasakaalus äh, tsiviil- ja kaitseinstitutsioonid, kes selle võrgustikuga seotud on. see annab ka vajaliku kogemuse ja teadmuse, millega kaetakse kõik vajalikud valdkonnad ning võetakse arvesse ka äh, julgeoleku ja kaitseala uuemad arengud. on oluline mainida seda, et riiklike institutsioonide kaasamine kolledži võrgustikus soostab ka nende endi vahest, vahelist koostööd nii tsiviilinstitutsioonide vahel kui ka mm, militaarinstitutsioonide vahel, mis on väga-väga vajalik selleks, et anda põhjalik ja ülevaatlik koolitus. paari sõnaga koolituse kontseptsioonist. see on järgmisel slaidil ja seda illustreerib siin see püramiid, mida me püüame saavutada, on siis oma tegevusega koolitada kõiki personalitaseme, tasandeid alates lauaohvitseridest kuni poliitikate koostajatena e, ko,, e, koostajateni ja siin pakkuda erinevaid kursuseid. siin illustreerib see internetipõhise kaugõppe süsteemi arendust ja rakendust meie kursustel. IDL toetus on tavaliselt residentsuspõhine. koos koostatakse kursus ja kursusel osaleja saab äh, sertifikaadi, millele on alla kirjutanud kõrge esindaja proua Ashton. edasi. see illustreerib seda, mida me praegu teeme ehk meil on öö, äh, kursused, mis äh, toetavad ESCTP-d, äh, CSTP-d üldiselt, juhtimis, meie öö, lipulaevakursus on siis ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kõrgetasemeline kursus, missiooni kõrgema juhi kursus, sinna lähevad missiooni juhid, väeüksuste juhid, kahenädalane kursus mis valmistab nad ette võimalikuks määramiseks äh, missiooni või väeüksuse juhiks. meil on konkreetsed poliitikavaldkonnad, ähm, massihävitusrelvade takistamine, ähm, kosmosepoliitika, küberjulgeolek ja nii edasi ja nii edasi, siin on erinevad komis-, nõukogu töörühmad sellega tegelevad meil oli ka rohkem ja rohkem kursuseid spetsialistidele siin konkreetsemalt. osaleb ka inimesi rohkem, eh, neid inimesi, kes hiljem lähevad missioonidele ja operatsioonidele. ja me toetame ka konkreetseid vahendeid ja programme. Läheme edasi siin. üheks neist on toetus SSR eh, koolitusele ehk kõik, kes sellega tegelevad püüdes eriti äh, toetada SSR-i ekspertide äh, kogu ja aidata siin tegeleda ka õppekavadega. kahe tuhande kaheksandast aastast saadik on meil konkreetne toetus, mis puudutab vahetusprogramme. seda nimetati Euroopa algatus noorte ohvitseride vahetusprogrammi äh, loomiseks, mis põhineb Erasmusel. see puudutab just siis Euroopa relvajõudude koostöövõimalust, parandades siin vahetusprogramme, soodustades vahetusi liikmesmaade vahel ja see toimub ohvitseride koolituse esimeses faasis või algfaasides. sellega seoses viime läbi konkreetseid ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika koolitusi noortele ohvitseridele, kes tegelikult levitavad ka Euroopa julgeolekukultuuri noorte Euroopa sõjaväeohvitseride seas. edasi viitan siin uuele nõudlusele, mis uutest partner, arenevatest partnerlustest Euroopa Liidus äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. Äh, me avame mõned oma koolitustest ka kolmandatele riikidele, aga meil on konkreetsed äh, koolitusprogrammid Lääne-Balkani riikidele ja Rumeenia eesistumise ajaks valmistame ette ka idapartnerite toetamise programmi. siin on viidatud ka ühise julgeoleku kaitsepoliitika alastele seminaridele, ähm, kus arutatakse Venemaad, Hiinat ja Euroopa EAF-i ähm, ühist, ühisjuhtimise jaoks ning siin tõenäoliselt tuleb ERF-i ja Aasia maadest rohkem esindajaid. paari sõna taga, paari sõnaga ajaloost, mida me oleme teinud ja saavutanud aastast kaks tuhat kaheksa. ja ma arvan, et see on väga hea tulemus, arvestades, milliste piiratud ressurssidega me tegeleme, kuid me toetume olemasolevale võimekusele ja see näitab, kui tõhusalt on võimalik koolitust läbi viia. meil on ESTC kohaseid koolitusi tehtud umbes ähm, viissada osalist ning äh, praegu suudame koolitada kuni kaks, tuhat kakssada tsiviil- ja äh, militaarisikut äh, rohkem kui kolmekümnel kursusel. ikka rohkem ja rohkem kaasame osalisi ka kolmandatest riikidest. edasi. koolitusmaterjalide tootmine, see on väga oluline ülesanne mis kolleegi, kolleegile on antud. me peame välja töötama ESTC mm, e käsiraamatu. see jagati välja ka selle komisjoni liikmetele, peatselt avaldame. avaldame käsiraamatu ka otsuse tegijatele, otsustajatele, see antakse välja juhtimiskursustele osalejatele ja märtsi koosolekul saate tõenäoliselt ka paberkoopia selleks. ja viimane slaid selleks, et püsida aja raames. seda, sellele viitas ka härra Portsio. uued ülesanded kolledžil. toetada koolituse juhtidele konfliktilahendus, tsiviilkriisi lahendamine. siin püüame uurida võimalusi eh, ÜJKP võimalusi, toetades siin rohkem tsiviilkoolitusi, konflikti vältimise koolitusi, kasutada internetipõhist kaugõppimist. see on kolledžil üks võimalus, mida oleme hakanud uurima, hakanud välja töötama lisamaterjali mida võiks äh, kasutada ka selleks, et toetada tsiviilmissioonidel osalevaid töötajaid meil on häid näiteid olemas, oleme välja töötanud näiteks Atalanta öö, äh, peakorteri ideelmaterjale, mida on kasutatud selleks, et Atalanta peakorteri öö, ähm, sissejuhatavat perioodi vähendada neljalt nädalalt neli äh,, kahelt nädalalt neljale päevale. ehk siin on äh, toetusmeetmed ka tsiviilmissioonidele me otsime ka võimalusi, mida äh, saab teha, kasutades äh, kolleegiumi funktsioone, kogemusi, äh, missioonieelne koolitus Brüsselis, me uurime ka võimalusi, kuidas kasutada mõningaid meie projekte institutsioonide loomiseks ja suutlikkuse arendamiseks kolmandates riikides siin räägime konkreetsemalt äh, soo-, äh, soolise võrdõiguslikkuse ähm, teadvustamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise projektiga kolmandates riikides. siin ma lõpetan ja loomulikult olen valmis vastama täiendavatele küsimustele, kui teil need on. suur aitäh, mul on mõned küsimused kuidas näeb välja koostöö teiste partneritega, välispartneritega, nagu näiteks NATO, kaitsekolledž, kas me teeme koostööd nendega või ei? ja kuidas näeb asi välja Euroopa Liidu asutustega? satelliidikeskused näiteks, Euroopa satelliidikeskus, aga ka teised asutused nagu näiteks teised, kes ei ole seotud võib-olla julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga, aga teised nagu näiteks Europol, Frontex ja nii edasi. härra Kallam, palun. Attention German, ich spreche jetzt weiter auf Deutsch. aitäh, jätkan saksa keeles. aitäh selle tutvustuse eest. kindlasti on see osutus äh, väga oluline, mida meile just tutvustati, meie, see on väga oluline meie missioonide tõhususe tagamiseks. ja osaliselt on meil tegemist äh, selle probleemiga, et äh, üldse personali värvata mm, tsiviilvaldkonna jaoks, sõduritele saab alati anda käsu, aga tsiviilvaldkonnas äh, on, ei ole kõik ju äh, riiklikul tasandil, vaid kohati sellest allpool ja seal on tõesti raske isegi personali värsata, värvata. ja seetõttu on hästi oluline see, mida ma olen äh, ikka kuulnud, et inimesed tulevad viimasel minutil või liiga hilja. ja seetõttu on hästi oluline, et on selline missioonieelne koolitus mind üllatas äh, see, et enamus kulusid kannavad liikmesriigid, kas ma sain sellest õigesti aru, kui valmistutakse ühenduse tasandil äh, ära otsustatud missioonile minema, siis äh, võiks ju sõjaväelise missiooni puhul äh, Ähm, kasutada Ateena mehhanismi üldkulude jaoks ja tsiviilkoolituste jaoks äh, saada vahendeid Euroopa Liidu äh, vahenditest, see võib-olla suurendaks liikmesriikide valmisolekut saata sinna personali. võib-olla ma sain valesti aru sellest äh, rahastamismehhanismist, aga mulle jäi mulje, et raha tuleb kaasa võtta, kui seal õppida tahetakse. kui seda põhimõtet ümber pöörata, äkki oleks võimalik õigeaegsemalt äh, personali koha peale saada. ma võrdleks seda veidi ka missioonieelse koolitusega. kui ma vaatan näiteks äh, pikaaegseid valimisvaatlejaid, ma olen ka tegelenud valimisvaatlusega ja kui ma kuulen, kui kaua neid inimesi ette valmistatakse, siis äh, see on küll minu arvates õige, aga kui tegemist on tõesti selliste äh, kohtadega, kus äh, pinged on väga suured, konfliktid väga suured ja tegemist on tsiviil- ja sõjaväeliste missioonidega, siis oleks see samu-, mm, ka väga oluline. ja mind huvitaks ka osalejate tagasiside, te kindlasti tegelete sellise hindamisega, et kas äh, nad on rahul ähm, kelle jaoks on see olulisem, kas sõdurite jaoks või tsiviilmissioonidel osalejate jaoks? ja kas praktilises äh, ettevalmistuses äh, valmistatakse et,, tehakse ettevalmistust ka sihtriigi keele osas. Äh, näiteks, et kui tegemist on Aafrika ja mõne äh, Äh, endise mm, Prantsuse kolooniaga, et siis oleks ettevalmistus ka prantsuse keeles või kui Briti kolooniaga, siis inglise keeles, kuidas seda äh, on korraldatud ja mind üllatas äh, ka see, et Venemaast ja Hiinast räägiti, et keda kõike tahetakse kaasata, aga meie jaoks oleks ju äh, mõttekas vaadata Aafrika suunal ja mõelda, et äkki oleks võimalik nendega koos koolitusi teha. võib-olla seda ka juba tehakse, võib-olla sellest lihtsalt praegu ei olnud juttu. Need ongi hetkel minu küsimused, võib-olla kui te neile vastate, siis tekib mul uusi küsimusi. aitäh nende huvitavate küsimuste eest. kes alustab? okei okay,, so let's, let's get this uh, another order, jah yeah?? nii et siis äh, vastupidises järjekorras põhimõtteliselt kõigepealt härra Vaisselt. suur aitäh. kaitsekolledž äh, ja tema koostööd NATO kaitsekolledžiga äh, Roomas jah, põhimõtteliselt meie koostöö on üsna piiratud kuigi kasutataks, kasutavad, kuigi nad kasutavad ka näiteks meie kaugõppekursust internetis ja ka seda sisu. kaitsekolledž teeb väga tihedat koostööd kõikide Euroopa Liidu agentuuridega tegelikult Kaitseuuringute Keskus, Kaitseuuringute Instituut, vabandust, on meie püsipartner, meil on ka konkreetsed partnerlusvõimalused näiteks CEPOL-iga ja korraldame nendega ka ühiskursusi. viimased kaks aastat oleme me teinud koostööd Edariga meil on kaks kursust, mis, mille me oleme töötanud välja üheskoos, üks nendest eksperttasemel. ja äh, satelliidikeskus, siis nendega oleme me ka pidevalt ühenduses ja nad saadavad meile siis õppematerjale just nende valdkonnast. nüüd, äh, mis äh, puutub äh, osalejatesse ja kursuse maksumusse, reisikulude maksumuse tasumist, me peame eristama seda, mis käib praegu kaitsekolledži kohta ja teiste süsteemide puhul. nüüd kaitsekolledž nii et sel puhul siis maksavad äh, liikmesriigid ise kinni reisi- ja majutuskulud. Entri puhul jällegi tulevad äh, rahad siis äh, Entri projekti jaoks ette nähtud eelarvest. mis puutub missioonieelsesse õppesse, tsiviil- ametnike väljaõpetamine ja selle katmine Euroopa Liidu eelarvest on meie arvates absoluutselt vajalik. koolitusel osalejate poolne hinnang kursusele, me laseme kõigil koolitusel osalejatel seda ka hinnata, enamasti hinnatakse seda väga kõrgelt Nad hindavad seda kui vajalikku väljaõpet neile, vajalikku nende tööks, kas erinevates instantsides pealinnades või siis delegatsioonides näiteks siin. sama on öelnud ka näiteks välisteenistuse ametnikud ja ka teised ametnikud, kes meie koolitustel osalenud on. ma ei oska öelda, kuidas äh, seda tehakse entry koolituste osas. Põhja-Aafrika, põhja-aafriklaste osalemine kursustel, äh, loomulikult koolitused on avatud Vahemere riikidele ja koolitustel siis keskendutaksegi konkreetselt sellele piirkonnale, sellest ma enne sissejuhatuses täpsemalt ei rääkinud. ma arvan, et ma olen nüüd kõik ära öelnud. suur aitäh, härra Portsju, palun. suur aitäh, härra esimees, teen väga lühidalt tagasiside küsimus. sellest ju oleneb see, kuidas kursusi korraldatakse me alati tahame tagasisidet ka missioonidel osalenutelt. nii et me tahame siis informatsiooni, mida me saaksime edaspidi kursustel kasutada. tegelikult ma suhtun veidi skeptiliselt äh, sellesse, mida inimesed ütlevad kursuse enda kohta äh, kohe pärast kursust, see, mis oluline on, see on äh, küsida nendelt tagasisidet siis, kui nad on juba kohapeal operatsioonil osalenud. eelarve küsimustest, loomulikult on tegemist keerulise teemaga just nimelt äh, eelarvete struktuurist tulenevana. toon teile ühe näite. missioonide ÜJKP missioonide eelarve jaanuarist kaks tuhat kolmteist juunini kaks tuhat neliteist on kaksteist koma kolm miljonit, poolteist aastat siis. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksakümmend eelarve on kaks miljardit. me ei saa, see on siis stabiilsusvahendi öö, raha, me ei saa seda kasutada selleks, et iseennast välja õpetada, me saame seda kasutada teiste riikide heaks. ja arvestades praegust eelarve olukorda, siis ongi kõik väga keeruline. ja keele küsimus. nimelt, et äh, sakslasi õpetatakse välja selleks, et nad pärast läheksid siis äh, prantsuskeelsesse riiki ja nii edasi ma kujutan ette, kasutame ikkagi seda lingua francat. mina olen ju itaallane, aga ma võin rääkida siin ka teisi keeli. oluline on ikkagi, väga raske on siiski olukorda, kus inimesel on küll tehnilised teadmised olemas, aga siis ta peab hakkama urdu keelt rääkima, nii et see on see probleem suur tänu. teen väga lühidalt äh, selleks, et täiendada neid konkreetseid äh, näiteid, kui te äh, mainisite tööd teiste mm, asutustega, näiteks satelliidikeskusega, see on, see toimub pidevalt, ükskõik, kas tegemist on puhtalt sõjaväeliste õppustega nagu Milleks või mingite tsiviilsõjaväeliste õppustega äh, nagu CME õppused. nii et äh, selleks, et vastata teie satelliidikeskust puudutavale küsimusele, siis äh, tegemist on tõesti meie pideva koostööpartneriga. mis puudutab Ateena mehhanismi, et kõik äh, kuuleks, mida te ütlesite, see oleks küll väga hea. me, äh, Ateena mehhanismi läbivaatamine toimub sel aastal, see on tõesti väga hea küsimus, mille te esitasite, ma loodan, et äh, see küsimus tõstatatakse hiljemgi ja ma tõesti olen väga nõus teile, teie poolt avaldatud soovidega, et oleks võimalik Ateena mehhanismi kasutada laiemalt ja mm, loodame, et see toimub. aga sellel rahastamisviisil on ka omavad, oma piirangud, tegemist ei ole eraldi eelarvereaga, mis oleks nähtav, nii nagu see on tsiviilmissioonide puhul, nii et see on tõesti küsimus, millega tuleb tegeleda ning Aafrika, Aafrika Liit, te viitasite kõrgetasemelistele kursustele mida me oleme välja töötanud äh, äh, Hiinaga ja Aasia piirkondliku foorumiga ehk äh, siis äh, Venemaaga mm, me vist ei ole tegelenud, aga Aasiaga küll. ja koostöö, mida me võiksime arendada Aafrika Liiduga, see ei, ei ole veel nii kaugele arenenud äh, Äh, konkreetselt äh, sõjaväelises valdkonnas äh, koolituse puhul toimub väljaõpe pigem koha peal missioonidel Malis ja Somaalias ja mis puudutab individuaalset õpet ja Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledžit, siis mm, see on asi, mis meil veel ees seisab. Thank you very much, gentlemen, for all this information. suur aitäh kogu selle informatsiooni eest. suur aitäh kõikidele saadikutele osalemise eest ning küsimuste eest. lõpetuseks pean teid informeerima sellest, et järgmine koosolek leiab aset kaheteistkümnendal veebruaril kell üheksa kolmkümmend Brüsselis. suur aitäh, koosolek on lõppenud.